Dear colleagues, welcome to the budgets committee meeting. kallid kolleegid, tere tulemast eelarvekomisjoni koosolekule. esimene punkt, päevakorra kinnitamine, vastuväiteid pole, sellega on päevakord kinnitatud. teiseks, esimehe teadaanded, tahan teile teada anda, et äh, kirjalik menetlus kirjalikud menetlused, mille kohta võtsid vastu mille võtsid vastu siis koordinaatorid. see puudutab siis kriisimeetmeid Brexiti puhuks, nõukogu meetmed siis, pluss nende rakendamine ja ka kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarve täitmine, mõeldes Ühendkuningriigi lahkumise peale Euroopa Liidust. ja raportööriks selles küsimuses on Jean Artui, meie esimees teiseks, koordinaatorid otsustasid koostada arvamuse kirja vormis Regionaalarengu Komisjoni raporti kohta, mis puudutab äh, noorte tööhõive algatuse jaoks eraldi lisaeralduste tegemise kohta. see on kõik. nüüd koosoleku päevakordade kinni äh,, protokollide kinnitamine, kahekümne kolmanda jaanuari koosoleku protokolli kinnitamine, märkuseid selle kohta pole, siis on see kinnitatud. ja asume hääletama. kõigepealt päevakorras kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve komisjoni jagu, kolmas jagu, kuna ei ole tehtud mitte mingeid äh, ümberpaigutuste teat-, taotlusi, siis eh, on see lihtsalt heaks kiidetud. päevakorrapunkt number viis, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarve teised jaod. raportööriks on siin Paul Rüübich, palun, sõna on teil. Thank you so much uh.... aitäh, räägin saksa keeles. For the other sections gibt's uh teiste jaotiste kohta on siin kaks ümberpaigutuste taotlust, üks tuleb Euroopa Kohtult, nemad tahaks sada kuuskümmend kaks tuhat eurot realt kaks tuhat nelisada ülejäänu teenistujad ümber paigutada ja see läheks siis reale kakssada seitsekümmend kaks, mis puudutaks dokumentatsiooni ja arhiveerimist. ma arvan, et need see taotlus on täiesti õigustatud, peale selle ei ole summa suur. ja teine taotlus tuleb äh, regioonide komiteelt, äh, nemad tahaksid äh, kakssada kuuskümmend neli eelarverealt, mis puudutab fraktsioonide kommunikatsiooni ja see läheks siis reale tuhat kakssada ehk hüvitised kokku kaks tuhat eurot, see on täiesti mõistlik taotlus, eriti kui mõtleme selle peale, et ka äh, Euroopa Parlamendi valimistel. Euroopa Kohus võitleb selle eest, et kaitstaks demokraatiat Euroopas ja sellepärast ma toetan mõlemat ümberpaigutuse taotlust ja palun teil ka seda teha. Thank you, Mr Rubik um.... aitäh, härra Rüübik. kas variraportöörid soovivad sõna saada? proua Kardia Zaabal sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. ei, keegi veel? ei kui keegi pole vastu, siis kinnitame need ümberpaigutamised. Ähm, vastu võetud seega siis see otsus ka. päevakorrapunkt number kuus, ähm, ehitisi puudutav poliitika, mingeid taotlusi tehtud ei ole. päevakorrapunkt number seitse, ehitisi puudutav poliitika, mingit uut infot meile edastatud ei ole. ja proua Hoolmeierit ei ole ka kohal nii et äh, liigumegi kohe edasi. päevakorrapunkt number kaheksa, kahe tuhande kahekümnenda aasta üldeelarve jagu number kolm. meil on sada nelikümmend muudatusettepanekut, mis tuleb äh, läbi vaadata. täpselt nii palju neid tehti üldjuhiste kohta, mis puudutavad siis kahe tuhande kahekümnenda aasta üldeelarvet. raportööriks on Monika Hoolmeier, aga kuna teda ei ole kohal siis ma eeldan, et äh, Paul Rüübich asendab teda. jah, suur tänu, jällegi räägin saksa keeles, ütleb kõneleja. proua Hoolmeier vabandab, tal ei olnud võimalik täna siia tulla. ta üksikasjalikud märkmed saatis mulle. töö on praegusel hetkel keskendunud kompromisside väljatöötamisele ja nagu härra esimees juba ütles, me saime sada nelikümmend muudatusettepanekut, mis puudutavad siin innovatsiooni ja teadustööd, keskkonnakaitset äh,, kaitsekulutusi, noorte tööpuudust, digitaliseerimist, ähm, julgeolekut ja ka ametite töö rahastamist. eesmärgiks on see, et aastal kaks tuhat kakskümmend arvestataks ka uue mitmeaastase finantsraamistiku algusega. läbirääkimised selle üle käivad, nagu te kõik teate juba praegu paralleelselt ja me peaksime siis üheskoos paika panema pikaajalised prioriteedid Euroopa Liidu jaoks. kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve on ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku aluseks ja see pole üldse mitte vähetähtis proua Holmeieri strateegia on järgmine, et tuleb ära kasutada mitmeaastase finantsraamistiku kogu paindlikkus, see on ju asi, mida ka meie oleme kogu aeg toonitanud ja me peaksime siis ka ära kasutama kõik eelarvest tulenevad võimalused nüüd üksikasjalikumalt teadus- ja arengutööd soovime toetada Horisont kaks tuhat kakskümmend programme viimase viie aasta jooksul on see olnud ka meie kõige tähtsam seisukoht. eriti, mis puudutab võtmetehnoloogiate toetamist ja väljatöötamist ning proua Hoolmeieri jaoks on väga tähtis siin ka äh, kosmosetehnoloogia äh, terviseküsimused, transport, põllumajandus, keskkond, need on minu arvates küsimused, mis tuleviku jaoks mängivad väga tähtsat rolli. ja siis veel uus kompromissettepanek, mis toob välja digitaliseerimise tähtsuse ja selle, kui tähtis on majanduse tehnoloogilist üleminekut Euroopas toetada, täpselt samamoodi nagu ka kodanikualgatusi ja ka digitaalsete oskuste omandamist küberkaitsestrateegiat tahame edasi välja töötada, eriti just digitaalse Euroopa ja Euroopa ühendamise rahastu jaoks mängib see tähtsat rolli. et Euroopa oleks sõltumatu ja välja töötaks oma strateegiad. see puudutab nüüd siin ka julgeolekut, tähtis on siin nii välispiiride kaitse kui ka sisejulgeolek me soovime loobuda piirikontrollidest Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, need tuleb ära kaotada, me peame välispiiril tagama optimaalse kaitse. ja just siin valdkonnas just äh, varjupaiga julgeoleku küsimustes on ametid need, millel on väga suur roll kanda, neile tuleb anda piisavalt finantsvahendeid ja ka personali. siin me ei ole väga paindlikud, äh, sellepärast et äh, meil ei ole siin äh, väga palju vahendeid, me teame, et viimase viieteist aasta jooksul Euroopa Liidu eelarvest üks koma äh, et Euroopa Liidu eelarve on viimastel viieteistkümne aasta jooksul langenud ühe koma kahelt protsendilt SKT-lt null koma üheksale protsendile SKT-st ja sellepärast ei ole meil ka piisavalt vahendeid. aga seda enam tähtis on äh, töö koordineerimine ja me soovime hoolitseda selle eest, et küberjulgeolek, kaitse küberrünnakute eh, ja võltsuudiste ning laimukampaaniate Äh, eest oleks piisav, et meil oleks seal piisavaid vahendeid, peame mõtlema just väljaspoolt Euroopa Liitu tulevate rünnakute peale. tegemist on tähtsa küsimusega, mille puhul on meil tõesti väga tähtis, et Euroopa Liit üheskoos võitseks võltsinformatsiooni vastu ja annaks ka selge sõnumi välja Euroopa Parlamendi valimiste kampaaniasse meie siin parlamendis äh, oleme väga selgel ühisel seisukohal ja see tähendab seda, et et äh, siin tuleb teha rohkem koostööd kaitsetööstusega. sellel on lisaväärtus meie kodanike jaoks ning äh, see, et me ei teeks Euroopas koostööd, äh, see kulu oleks kordi suurem, eriti hea on koostöö just kõige rohkem haavatavate ühiskonnarühmade jaoks. meil on vaja ka rohkem solidaarsust Euroopas. kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve läbirääkimiste ajal me tõestasime, et Erasmus pluss programm on meie kõigi jaoks tähtis, eriti just tudengite jaoks ja õpilaste jaoks ükskõik siis millisest koolist on väga tähtis nendes programmides osaleda. Jean Artui panustas ka väga palju noorte tööalgatusele kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarves. kolmsada viiskümmend miljonit on siin ette nähtud aastal kaks tuhat üheksateist, kakssada seitsekümmend miljonit siis Erasmus plussi jaoks ja ka teadustöö jaoks on ette nähtud kakssada viiskümmend miljonit. nii et umbes ühe miljardi euro suurune pakett Äh, mis on nüüd täiesti eraldi prioriteedina välja toodud ja ma arvan, et meie eesmärk oleks, et ka järgmises eelarves see miljard oleks siis just selle valdkonna jaoks ette nähtud. ja see on just väga tähtis ka siis, kui me räägime sellest, et lõpeb üks programmiperiood ja algab teine ko-, üksmeel valitseb ka selles osas, et meil on vaja pikaajalist lahengut rändeprobleemile majanduslikud, sotsiaalsed, poliitilised arengud nendes äh, riikides, äh, kust siis pagulased tulevad, vajavad tähelepanu, äh, tuleb siin parandada koostööd nende kolmandate riikidega, tuleb mõelda ka öö, siin jätkusuutliku arengu eesmärkide peale, seal on näiteks juurdepääs toidule, puhtale veele punktid siis kolm ja kuus, täpselt samamoodi nagu ka alternatiivsete energiaallikate kasutamine ja energiasõltumatus väga tähtsad. jah, Aafrikas on palju päikest ja tõesti sellepärast ma arvan ka, et siin valdkonnas on meil väga palju erinevaid mõistlikke investeerimisvõimalusi keskkonnakaitse ja võitlus kliimamuudatuste vahele, muidugi me tahame ka nende küsimustega rohkem tegeleda. Euroopa Liit peaks siin olema esirinnas, eriti just süsinikuvaese ringmajanduse küsimustes. me peame üle minema madala süsinikusisaldusega majandusele. siis kohustuslikud eesmärgid ka tootmise osas, meil on vaja rohkem toot-, tootmisettevõtted Euroopasse tuua Äh, tõesti, tööpingid väljaspool Euroopa Liitu on meie jaoks atraktiivsed. meie jaoks on aga tähtis, et me looksime Euroopas hästi tasustatud kõrge kvalifikatsiooniga töökohti. ja nüüd äh, neljas tööstusrevolutsioon, robootika, tehisintellekt, siin me oleme võimelised väga palju ära tegema ja uusi töökohti looma. minu jaoks on tegemist tööhõiveprogrammiga ja me saame siin ka Euroopa Liidu eelarvest sellesse väga palju panustada. muidugi kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve menetlus on selline, mille alustalad panime paika juba kahe tuhande üheksateistkümnenda aastal läbirääkimistel. soovime, et artiklit viisteist lõige kolm kasutatakse. me soovime nõukogult neid vahendeid, me tahame siin ülekandmist ja komisjoniga tuleks siis rääkida siis sellest, äh, kui palju on siin võimalik äh, ülekandeid teha ja ma tõesti loodan, et liikmesriigid siin rohkem tingimusi kasutamise jaoks ei tee. et neid vahendeid võib siis kasutada ilma, et nad oleks seotud mingi äh, kindla äh, eesmärgiga ja ainult niimoodi on meil võimalik siis ka koherentne eelarve koostada järgmiseks programmiperioodiks ja selle aluseks on siis kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve. aitäh, esimees! aitäh, härra Rüübi! variraportöörid proua eh, Planek Mora. Euh, suur tänu, kallid kolleegid. nii nagu härra Rüübik meile ütles ja pärast seda, kui ma olen vahetanud äh, äh, proua raportööriga arvamusi, tahaksin öelda, et äh, kõik muudatusettepanekud kajastavad lähenemist, millele viitas ka härra Rüübik seisukohtade lähenemist äh, erinevate asjaolude osas, mis on põhivajadused, kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve peab ühendama eelmist mitmeaastast finantsraamistikku. Äh, ja see eelarve peab äh, arvesse võtma seda, et viimane eelarve eelmise finantsraamistiku eelarve peab äh, suutma ära hoida seda, et meil tekib uus maksete kriis, mis meil on juba olnud. seda peab üleüldiselt siis arvesse võtma ja nii, nagu härra Rüübich on öelnud, siis meie parlament peab kinnitama ambitsioonika eelarve, mis saab toetada teadusuuringuid, äh, üleminekut keskkonnasõbralikule majandusele ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, tööhõive toetamist, digitaalarengut ja toetama peab noori ja Erasmuse kaudu seda äh, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastalgi on see olnud väga oluline element äh, eelarve kokkuleppe saavutamise osas. me tahame säästlikku arengut, kestlikku arengut, keskkonnaga arvestamist, majanduslike ja ühiskondlike teguritega arvestamist, me peame arvesse võtma seda, et meie äh, tahame saavutada kõige kaasavamat ühiskonda, mis on võimalik, tuletaksin meelde siiski nelja asjaolu minu meelest äh, üsna konstruktiivne arutelu on meil praegu siin, siin räägiti sellest, et äh, kui oluline on paindlikkus äh, selleks, et mitmeaastane finantsraamistik ja finantsmäärus saaksid tagada meile tugeva eelarve. artikkel viisteist lõige kolm finantsmäärusest, millele viitasite, on siinkohal vägagi asjakohane. siis tahtsin öelda, et me peame kasutama ära praeguse finantsraamistiku vahendeid selleks, et täita ning kompenseerida arengu, kestliku arengu eesmärke mitmeaastases finantsraamistikus. nii nagu seda on defineerinud ÜRO, nii nagu seda on määratletud kliimamuutuse vastases võitluses ning Pariisi konverentsi järeldused on selles kontekstis äärmiselt olulised. siis äh, veel minu jaoks üks tähtis küsimine, küsimus, julgeolek turvalisus, ränne, välispiiride tugevdamine on hädavajalik. ja äh, Europoli ning Frontexi eelarve tugevdamine on mõistagi väga vajalik ja vaba liikumine Euroopa Liidu sees samas on üks meie integratsiooni alustalasid ning me peame püüdma saavutama õige tasakaalu äh, Äh, nendes küsimuses ja me ei tohi neid kahte asja täitsa ühte patta panna. ja härra Rüübik, äh, te rääkisite ka sellest, äh, et kahe tuhande üheksa, kahe, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta algatusest noorte tööhõivega seoses, see on väga oluline, see peab jätkuma ja läbirääkimiste käigus oli see ka väga oluline selle teemaga on tegeldatud selle ja me oleme kuulnud kriitikast selles küsimuses, sellepärast et mõningad liikmesriigid on rakendamisega jäänud maha teistest, kuid sellegipoolest ma arvan, et noorte haridusele suunatud vahendite jätkumist tuleb iga hinna eest toetada, me peame vältima seda, et liikmesriigid ei äh, kasutaks Euroopa vahendeid asendusena oma investeeringutele samasse valdkonda, vaid pigem täiendusena. Need olid minupoolsed kommentaarid, aga igal juhul mõttevahetused enne muudatusettepanekute tase, esitamise tähtaega olid äärmiselt konstruktiivsed ning loodan, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve äh, raport teeb läbi oma tee nagu ette nähtud. suur tänu, proua! ma ei näe kedagi Euroopa reformistide ja konservatiivide hulgast, härra Dupre ja Alde, kas teie soovite sõna? suur tänu! ma tegelikult ei tahtnud sõna ja mul ei olnud ka midagi öelda, seda ei, see ei olnud ette nähtud niiviisi, aga meie variraportöör äh, Nils Torvalds ei saanud paraku siia tulla, nii et ta siis siiski, siiski palus mul oma kommentaarid edastada. kõigepealt ta soovib äh, ja mina tahaksin äh, temaga liituda. Äh, kõigepealt ta soovib siis tänada proua Hoolmeierit tehtud suurepärase töö eest ning äh, laitmatu koostöö eest variraportööridega suuniste ettevalmistamise käigus kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarveks. meie sõber Torvalds leiab, et proua Hoolmeieri konst-, kom-, kompromissettepanekud on suurepäraseks lähtealuseks meie läbirääkimistele mis toimuvad äh, nõukoguga. ta nõuab või rõhutab äh, ja mina rõhutan koos temaga, et äh, me peame jõulisemalt võitlema kliimamuutuse vastu. me oleme juba kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarve arutelude käigus toonitanud seda, et see eelarve ei vasta kohustustele, mille oleme endale võtnud kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kahekümnenda aastane peaks olema kaks tuhat kak-, peaks kakskümmend protsenti äh, meie kohustustest suunatud kliimamuutuse vastaseks võitluseks ja eelarvekomisjon peab kinni pidama sellest kahekümnest protsendist, aga kui me vaatame kogu perioodi, siis äh, me ei saavuta seda kahtekümmet protsenti. ma arvan, et me peame tõesti pingutama selleks, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarvega äh, selle eesmärgini siiski jõuda ALDE fraktsioon äh, hindab seda, et proua Hoolmeier on tähtsale kohale toonud teadusuuringud ning innovatsiooni ning äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamise. tahame esitada mõningaid muudatusettepanekuid selles valdkonnas, äh, selleks et tugevdada solidaarsust liikmesriikide vahel varjupaiga küsimustes. oluline on eraldada vajalikke vahendeid selleks, et võidelda rände põhjuste vastu Euroopa mandril. oluline on tugevdada nende vahendite kasutamist, et saada tõhusamalt kontrolli alla piirid, edendada koostööd kaitsevaldkonnas ning võidelda küberkuritegevuse vastu härra Torvalds leiab samuti, et peame rohkem tähelepanu pöörama, varasemast rohkem tähelepanu pöörama libauudiste vastasele võitlusele ning strateegiliste äh, ürituste vastu võitlemisele, millega soovitakse Euroopa Liidu mainet õõnestada ja Euroopa Liitu õõnestada ja sellised rünnakud kindlasti jätkuvad, härra Putin tunneb väga põhjalikku huvi, nagu me oleme kuulnud meie töö vastu sellepärast et sotsiaalmeedias selgub, et proua Elisaveta Peskova äh, olevat nüüd ühe parlamendiliikme praktikant äh, olen ma kuulnud sotsiaalmeedia vahendusel, nii et ma ei tea, kas me peaksime selle pärast muret tundma või kuidagi teistmoodi reageerima just want to um... jah. paistab, et sellel koosolekul siiski nimetatud prouad kohal pole. ja nüüd siis äh, rohelised ja härra Sole. suur tänu. ega mul tegelikult eriti midagi lisada ei olegi. meil juba toimus esimene arvamuste vahetus äh, eelarvesuuniste osas aga minu fraktsioon on esitanud kuus muudatusettepanekut. peamiselt oleme keskendunud vajadusele tagada säästlik keskkond selleks, et meie majanduses, majandus muuta süsinikuvabaks lähtuvalt Pariisi kokkuleppest ja nagu härra Debre ütles, me teame juba, et Euroopa Liit ei ole piisavalt hästi täitnud kliimaeesmärke. ja mitmeaastase finantsraamistiku lõpuks oleme me läbi kukkunud praeguste näitajate järgi, me peame kliimavaldkonna investeeringuid suurendama, peavoolustama rohkem, kliima tegevust, äh, energeetika, transport, põllumajandus, kõik peaksid olema kaasatud. see on meie muudatusettepanekute peamine teema. muresid on aga ka teisigi, suurem osa neist on siiski juba mainitud, kolleegid on seda juba teinud, kuid igal juhul ootan pikisilmi võimalust äh, töötada kompromisside kallal, mida raportöör äh, valmistas. kuue kedagi pole kohal, kas keegi soovib veel sõna, ei soovi. komisjoni esindaja võib-olla soovib kommenteerida. suur tänu, esimees. ka komisjoni poolt me tervitame seda arvamuste vahetust ning nagu selgeks sai eelmisel koosolekul ning nagu kinnitust leidis ka sellel koosolekul prioriteetide osas on üsnagi suur üksmeel ning see valitsev üksmeel valmistab meile loomulikult heameelt ja mis puudutab äh, kulukohustusi, siis äh, üsna tõenäoline on, et ka kahe tuhande kahekümnendal aastal peame me kasutama paindlikkusvahendit äh, laiaulatuslikult, et tagada õige kulukohustuste kasutamise määr äh, julgeoleku ning ähm, rände osas, aga noorte tööhõive küsimuses tuletaksin teile meelde, et suures osas tänu parlamendi äh, poolt sisse toodud paindlikkusvõimalustele on meil võimalik neid täiendavaid vajadusi siiski rahuldada. komisjon on täheldanud, et ähm, Teie komisjon tahab, et makseassigneeringud oleksid ka piisavad ja parlament tunneb muret selle pärast, kas ikka on nii lood ja meiegi tunneme muret ning esitame veel kevade jooksul õige omapoolse ettepaneku ootame võimalust konstruktiivselt arutelu pidada kahe tuhande kahekümnenda aasta prioriteetide üle, eriti kolmepoolsel kohtumisel kevadel, mis tuleb õige pea ja Oting, kui volinik Oettinger räägib nendest suunistest siis omalt poolt täpsemalt, ootame loomulikult head koostööd pikisilmi kogu eelarvemenetluse käigus. suur tänu, suur tänu nende lõppsõnade eest, kas härra Rüübich, kes esindab proua Olmaierit, soovib ka sõna? suur tänu nende arvamuste eest. me võimalikult kiiresti äh, siis üritame ka need sisse kirjutada kompromissettepanekutesse. ma tõesti palun, et me veel kord vaataksime üle ajakava. Brexiti küsimus äh, ei mängi mitte vähetähtsat rolli ja võib-olla tuleb meil tõesti kuni viimase hetkeni siiski üritada paindlikkust saavutada ka selles äh, kojas, et me ei otsustaks midagi, mille puhul siis reaalsus on meist ammu juba mööda läinud, nii et tõesti palun äh, eelarvekava puhul hääletada siis tõesti niimoodi, et äh, enne kui uus ameti koosseis kokku tuleb, saaksime me siiski erinevad võimalused juba paika panna ja eelarve eelnõu välja töötada. ootan juba läbirääkimisi nõukoguga, olen täiesti veendunud, et ähm, sellest kujuneb päris korralik pähkel. aitäh! Thank you, Mr Rubik. suur tänu, härra Rubik ja mis puudutab äh, ajakava ja Brexitit, siis hääletame seitsmendal märtsil eelarvekomisjonis ja siis läheb teema täiskokku. täiskogu hääletab esimesel täiskogu osaistungjärgul märtsikuus ja tavapärane e-, kevadine eelarvemenetlus nõukogu ja komisjoniga saab alguse kahekümnendal märtsil. nii et äh, see on siis kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve suuniste praegune ajakava. ja nüüd päevakorrapunkt number üheksa. meil peaks toimuma siis äh, arutelu viie peadirektoraadiga, aga meil ei ole ühtegi äh, peadirektoraadi esindajat kohal Ähm, ja kuna meie arutelu oli ette nähtud kella kolm kolmekümneks, siis ma ei tea, mis ma teiega nüüd peaksin tegema, kui ma nüüd lasen teil siin ära minna, siis ähm, me teame, mis juhtub. Ähm, nii et, aga jah, ma peatan meie koosoleku viieteistkümneks minutiks ning äh, hakkan siis karja siia tagasi ajama äh, kella kolm kolmekümneks, nii et viisteist minutit on teil praegu pausi.

So the meeting of the budgets committee will now eelarvekomisjoni istung jätkub, jätkame üheksanda päevakorrapunktiga kahe tuhande kahekümnenda aasta tulude ja kulude eelarvestus, esimene jagu Euroopa Parlament. eelmisel aastal oli meil väga tore kogemus armus, arvamuste vahetusest peadirektoraatide esindajatega arutasime Euroopa Parlamendi eelarvet ning äh, nüüd otsustasime teha sellest traditsiooni, korraldada samasuguse arvamuste vahetuse, kutsusime viis peadirektoraati, kelle esindajad on meie seas. see on väga hea võimalus äh, pidada maha tõeliselt äh, hea arvamuste vahetus, Fins, Inlo, Safe Trad ja Link peadirektoraadid on need viis direkt-, peadirektoraati. eesmärgiks on anda sõna maksimaalselt kümneks minutiks iga peadirektoraadi esindajale ning eh, siis saavad sõna parlamendi liikmed, peamiselt variraportöörid, aga ka teised, kes sõna soovivad parlamendi liikmete seast. raportööriks on härra Manka esmalt annaksingi sõna teile, härra Manka, lühikeseks sissejuhatuseks, palun. suur tänu, esimees, et mulle sõna andsite. esimene variraportööride kohtumine toimuski täna minu jaoks oli tegemist väga hea koosolekuga. maikuus ootavad ees Euroopa Parlamendi valimised, see tähendab, et ähm, peame toime tulema ka ajasurvega, reedel esitasin kommentaaride saamiseks äh, raporti inglise keeles et saaksime muudatusettepanekuid ette valmistada. seitsmendal märtsil kuuleme eelarvekomisjonis raporti tutvustust ning kolmeteistkümnendal märtsil on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. kahekümne viies märts oleks ette nähtud muudatusettepanekute hääletamiseks, et kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa märts täiskogul saaksime raporti heaks kiita mul on väga hea meel, et äh, täna tulid siia peadirektoraadi, äh, peadirektorid viiest äh, peadirektoraadist, kes saavad anda väga hea panuse arutellu, annamegi neile sõna ja siis on minul ka neile küsimusi, aitäh! Thank you, Mr Manka uh,. The first lead. suur tänu, härra Manka. esimene peadirektoraat minu nimekirjas on FINS peadirektoraat ja härra Didier Kleti kümme minutit maksimaalselt, palun. Merci, monsieur le president et au raporteur, monsieur Manka. suur tänu, lugupeetud äh, esimees ja suur tänu härra Mankale ka äh, selle algatuse eest, et kutsusite siia terve rea peadirektoreid, et tutvustada oma eelarvet üksikasjalikumalt aastaks kaks tuhat kakskümmend. meie finantspeadirektoraat osaleb äh, finantsmenetluses kahes rollis, kõigepealt olema halduskoordinaator, kes vastutab eelarve, parlamendi eelarve ettevalmistamise eest ja teiselt poolt on meie ülesandeks finantsõiguste haldus ka saadikute osas ning ka rahas-, fraktsioonide rahastamine ning Euroopa erakondadele tehtavad eraldised. seetõttu teen ettepaneku äh, tutvustada teile kõigepealt äh, haldusmenetlust, poliitilist menetlust, mis võtab, mis teg-, mis äh, viib meid esialgse eelarveprojektini ja siis äh, tutvustaksin teile konkreetseid äh, eelarvekrediite seoses meie peadirektoraadiga. kõigepealt, mis puudutab haldus- ning poliitilist menetlust, siis oluline on ka eelarve kuulamine. esialgse projekti ettevalmistamine on siin visuaalselt välja toodud siin näete haldusfaase sinise, sinistes ruutudes ja siis roheline poliitiline faas, seda tunnete väga hästi, sellepärast et see on teie vastutusvaldkonda. tavaliselt toimuvad asjad nii, kõigepealt ettevalmistav faas novembris, detsembris, kus analüüsitakse äh, eelarvevajadusi ja seejärel toimuvad kuulamised, äh, eelarveteemalised kuulamised peadirektoritega, seejärel toimub ähm, vahendusmenetlus äh, peasekretäri osalusel ning äh, eelarve esialgse projekti ettevalmistamine. ja seejärel algab poliitiline faas, faas, tutvustatakse äh, esialgsed ettepanekud juhatuses, eelarvekomisjonis, siis tuleb lepitusfaas, mis praegu on käigus ja siis vastavalt parlamendi kodukorrale võetakse vastu eelarveprojekt, juht juhatuses, seejärel eelarvekomisjonis ja lõpuks täiskogul. selle menetluse käigus on olulised kaks asjaolu, mis on vähem tuntud. kõigepealt kuulamised ja siis äh, juhendid, mis on antud eelarve koostajatele. iga peadirektor äh, pidi arvesse võtma põhi, põhimõtteid äh, mis on välja tulnud teie aruteludes ja teie resolutsioonide kaudu. me peame olema realistlikud, pidama silmas häid haldustavasid, häid finantshaldustavasid, nii nagu finantsmäärus meile seda ette kirjutab. Te olete meile meelde tuletanud seda, et parlamenti, Euroopa Parlamendi usaldusväärsus tuleb välja ka selle kaudu, kuidas oma kulusid kasutatakse selleks, et arendada demokraatiat Euroopa Liidus see eeldab, et meil on üldine äh, hoolsuskohustus seoses üldeelarvega, me peame analüüsima kõiki eelarveridasid, millised on tegevused, mida saab loobuda, millised on projektid, milles, mis on lõppenud, millised tegevused ja projektid korduvad ja millised tegevused on uued tegevused või millised tegevused kasvavad ning vajavad uusi arvulisi näitajaid, siin tuleb mängu loomulikult ka poliitiline otsustustasand. kahe tuhande kahekümnendal aastal aastal äh, tuleb arvesse võtta mõningaid erilisi asjaolusid, tegemist on valimiste järgse äh, aastaga, parlamendi tavatöö hakkab hoogu sisse saama, uus komisjon võetakse vastu ja samas mõningad toetused pärast mandaadi lõppu äh, siiski jätkuvad, sellepärast et nende väljamaksmist jätkatakse lausa kuni kakskümmend neli kuud pärast ameti mahapanekut siis näete siin haldusmenetluse järgmist faasi, see on siis kuulamised. äärmiselt huvitav tegelikult, enne kui teie raportöör asub tööle ja hakkab kõiki eelarve ridasid välja vaatama ning teie komisjon samuti. tehakse kõigepealt esimene analüüs, esialgne analüüs ja selle kaudu on juba võimalus, võimalus olnud meil kulukohustusi vähendada. kakskümmend viis koma kolm miljonit on suudetud vähendada siis esialgseid nõudlusi, mis tähendab umbes ühte koma kahtekümne ühte protsenti. nii palju siis menetlusest, vaatame nüüd, millised on praeguse eelarveprojekti üldised omadused üldised suunised. tutvustan teile, millised parameetreid on kasutatud eelarve hindamisel, milline on eelarve mitmeaastane areng, millised on kõige suuremad eelarverühmad, siis kohustuslikud kulud ja kohandatavad kulud ja nende omavaheline vahekord, teema, millest palju räägitakse, ja siis minu kolleegid peadirektoraatidest, kirjaliku tõlke peadirektoraadist ning suulise tõlke ning konverentside peadirektoraadist on kohal, nemad on pidanud tutvustama oma eelarveprojekte ja seejärel siis, millised on kõikide peadirektoraatide oma eelarve vahendid, kulukohustused. Need parameetrid, need näitajad on väga olulised selleks, et kulukohustuste määr paika panna ning äh, selleks, et meil oleksid need näitajad paigas, peavad olema kõikidel samad töö aluspõhimõtted, meil peab olema paigas mõistlik poliitilise tegevuse intensiivsus määratletud ning arvesse tuleb võtta ka vajalikku inflatsioonimäära. tegemist ei ole mingi pimesi määratud inflatsiooniga iga kulukategooria äh, puhul peame arvesse võtma just nimelt seda arvest- äh,, iseloomustavat inflatsioonimäära ning äh, personal, saadikud äh,, nende puhul kehtib ka palga äh, indekseerimise menetluse ja siis äh, lepingud samuti lepingute täitmine, inflatsioon, sõltuvalt sellest, kas tegemist on Belgiaga, Luksemburgiga, Prantsusmaaga või ja infobüroodega liikmesriikides. parlamendi täiskogu osa istungjärkude arv on samuti oluline näitaja, mis aitab eelarve suurust määratleda, sellepärast et sellega kaasnevad suurud, suured reisikulud, ööbimiskulud ja nii edasi ja nii edasi samuti fraktsioonide koosolekutel on oma kulu, välistegevuse nädalad äh, mõjutavad meie kulusid, sellepärast et mõningatel puhtudel toimuvad äh, fraktsioonide koosolekud Euroopa keskmes, mõnikord äh, sõidetakse kaugemale ning delegatsioonide visiidid, visiitide puhul kehtib sama millised on olnud arengud viimaste aastate jooksul, peasekretär juba tutvustas teile üldiseid arenguid, tutvustades sedasama teemat paar päeva tagasi, nii et näete, et ähm, siin on tegemist natuke üle kahe miljardilise eelarvega ja kasv on kolm koma viiskümmend kaheksa protsenti ning äh, eelarve rubriigi viis kasutamise osas oleme ajalooliselt madalaimal kohal. ja ka selle eelarve puhul kahe tuhande üheksateistkümnendalt aastalt öö, oleme me kasvanud neli koma kahekümne viielt nelja koma kolmekümne neljale protsendile. parlament on kasutanud umbes kakskümmend protsenti viimaste aastate jooksul rubriigis viis. kuuskümmend protsenti kuludest on äh, kolmest kulusektorist, kõigepealt äh, siis äh, kolmekümne viie protsendi ringis personalikulud, palgalise personal on siis saadikud ning hooned ja siis teised kulud, lepingulised äh, töötajad ning äh, allhanked äh, keeleteenuste osutamiseks väljaspoolt, siis kommunikatsiooniteenused sada kolmkümmend kaheksa miljonit, seitse protsenti eelarvest, siis fraktsioonid ning Euroopa tasandi erakonnad sada kakskümmend kaheksa miljonit, kuus protsenti informatsiooni ning kommunikatsiooni tegevus viis protsenti eelarvest ja siis väikesed äh, halduskulud, äh, koosolekukulud, kulud ning äh, teised kulud, mis on seotud personaliga. ja siis jah, seitsekümmend protsenti hõlmab kolme kulude sektorit, kolme kulude rühma ja me oleme suutnud seda siis vähendada seoses äh, Äh, koosseisulise personaliga, noh, ametnikega, samuti ka hoonete osas on kulusid vähendatud, sellepärast et äh, oleme nüüd saanud äh, suurema osa hoonete omanikeks. siis ähm, kulud, kohustuslikud kulud ja kulud, mida tuleb, mille puhul tuleb arvestada muutustega ja mis on kohandatavad kõigepealt siis äh, palgad, saadikud, äh, institutsioonide töötajad, äh, fraktsioonid, see on siis üks koma viis miljonit eurot. siis äh, halduskulud, lepingulised halduskulud, meie üürid, meie mitmeaastased lepingud, hoolde, ja nii edasi ja nii edasi. Nende puhul on siis lepinguline, lepingute ülevaatamine mis võib mõjutada seda, aga see mõjutab kahte, see, see hõlmab kahtesada üheksakümmend nelja miljonit, ehk siis neliteist protsenti eelarvest, siis äh, investeeringud, äh, mida võib rohkem muuta, mis on kohandatavad, need ei ole ette kirjutatud ei mingisuguste eeskirjasätete ega kodukorra artiklitega praktiliselt äh, kaheksakümmend viis protsenti kuludest on niisiis nõndanimetatud kohustuslikud kulud, nende osas meil ei ole erilist manööverdamisruumi. nagu ma teile ütlesin, te, me oleme kutsunud siia peadirektoraadi link ning ka kirjaliku tõlke peadirektoraadi, et me saaksime ettekujutuse mitmekeelsusesse on äärmiselt oluline personalikulud peadirektoraadis, tõlke ning logistika peadirektoraadis äh, on äh, sada seitsekümmend üks koma kuus miljonit eurot ja siis äh, kaheksakümmend kaheksa koma üks miljonit, ka välistõlkeid kasutaks neljakümne kaheksa koma kaheksa miljoni ulatuses, niisiis kogusumma nende kahe peadirektoraadi kohta mitmekeelsuse haldamise osas otsekuludena. tegelikult on ka kaudseid kulusid. Äh, kui me need ka arvesse võtame, siis on see nelisada kuuskümmend seitse koma seitse miljonit eurot ja see moodustab kakskümmend kolm protsenti parlamendi eelarvest, see pole sugugi mitte väike summa liikmesriikide parlamentides sellise mitmekeelsuse teguriga ei pea arvestama ja seda tuleb siis teistele meelde tuletada, et nelisada kuuskümmend seitse miljonit on ette nähtud meil mitmekeelsuse alal hoidmiseks Euroopa Parlamendis. nüüd siis äh, erinevate peadirektoraatide kulud. see ei üllata kedagi, et äh, peamised äh, kulud on personali peadirektoraadis, mis on selle järel äh, finants peadirektoraat ja saadikutega seotud kulud, siis äh, Inlo peadirektoraat ja siis äh, väiksemal määral teised eelarved, kes, teiste peadirektoraatide eelarved, mis vastutavad oma tegevusvaldkondade eest see on siis meie eelarve esialgne projekt kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. räägiksin lühilikult aga natukene nendest äh, eelarve kohustustest, mida haldame meie oma peadirektoraadis. Need on siis saadikutega seotud kulud ja kulud, mis on seotud fraktsioonide või Euroopa erakondadega mis puudutab saadikutega seotud kulusid, siis võime tõdeda, et parlamentide assistentidele suunatud vahendid on kõige suurem kuluartikkel ning moodustab kakssada üheksa miljonit. siis toetused, palgad, kõigepealt ähm, parlamendiliikmete palgad, mis ähm, on seitsekümmend seitse miljonit eurot, siis reisikulud seitsekümmend neli miljonit eurot kahe tuhande kahekümnendal aastal, huvitav on ka tõdeda seda, et lähtuvalt ähm, päritoluriigist ning ähm, ja päritoluriikide kaugusest äh, reisikuludeks kulub praktiliselt sama palju kui palkadeks, siis üldkulude hüvitis kolmkümmend üheksa miljonit eurot, pensionid seejärel siis üleminekutoetused, mis on suuremad kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, sellepärast et et rohkem on neid, kes praegu siin neid sel aastal, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal saavad, hiljem hakkab see vähenema nii palju siis äh, saadikute kuludest ja nüüd siis äh, üldine ülevaade fraktsioonidele ning Euroopa erakondadele tehtud kulutustest. meil on praktiliselt kaks ühesuurust äh, lõiget siin Euroopa erakonnad ja Euroopa fraktsioonid. kuuskümmend viis miljonit eurot fraktsioonidele ja nelikümmend kaks Euroopa erakondadele. siis äh, fraktsioonide personalikulud, mille eest äh, kannab äh, hoolt ka Euroopa Parlamendi eelarve, moodustavad sada kolmkümmend kuus koma seitse miljonit. suur tänu tähelepanu eest! Merci beaucoup, monsieur Clethi! suur tänu! ja nüüd annan sõna Maarja raportööridele kui teil on küsimusi. härra Manka, palun. kui teil on praegu küsimusi muidugi, palun. suur tänu, esimees mina soovin tänada peadirektor Kletit selle väga põhjaliku ülevaate eest äh, keerulisse töösse, mida tema peadirektoraadis tehakse. küsimused ehk eh, on rohkem tema kolleegile, proua Linnusele, sest kõige rohkem investeeringuid just sinna suunas liigub. aga küsimus, mis eh, on tegelikult suunatud kõigile peadirektoraatidele nimelt meil on väga vaja kord pa-, vähemalt paari aasta jooksul näha, milline on äh, koostöö erinevate üksuste institutsioonide vahel ning aeg-ajalt tuleb leida need kohad, kus me saame koostööd parandada, kas siis turvateenuste või tõlketeenuste Mm, autojuhi teenuste ja te muude teenuste vahel, sellised on need küsimused. juhatuses me oleme kuulnud peasekretärilt mitmeid äh, kordi selle kohta, jah, on mitmeid selliseid kohti, näiteks äh, turvavaldkonnas, kus me saaksime koostööd paremini teha ja kulusid paremini jagada ma usun, et see oleks kindlasti üks kokkuhoiukoht ja see oleks küsimus ka peadirektoritele, kas nad näevad mingit, mingeid selliseid parema koostöö tegemiseks võimalikke kohti. ja veel üks küsimus, täna arutasime seda ka variraportööridega, ühte küsimust konkreetsemalt, nimelt Euroopa Parlamendis toimub ka hääletuste selgitus, kus rahvasaadikud selgitavad, äh, miks ja kuidas nad hääletasid. seda kasutatakse pigem äh, rohkem enda esitlemisena, kuna nad saavad rääkida oma emakeeles. ehk saaksime ka välja arvata, kui palju see maksma läheb me oleme kokku leppinud ja arutanud, et võib-olla saaksime loobuda sellisest hääletuste selgitustest, kuna on mitmeid muid võimalusi Euroopa Parlamendis oma tegevuse selgitamiseks ja tutvustamiseks, seega ma leidsin, et me võiksime arvutada, kui palju see meile maksma läheb, mul on äh, oma ettepanek, äh, näiteks kui puuduks suuline tõlge mis siis saaks, võib-olla pea, ei mõistaks äh, esimees või juhataja, millest kolleegid räägivad, aga igal juhul ma tahaksin, et me annaksime endale võimaluse nendest teemadest rääkida, kas on võimalik selliseid kokkuhoiukohti leida. ja mul on tegelikult veel küsimusi, aga enne seda tahaksin rääkida veel ühest asjast. nimelt ma mäletan, et paari aasta eest oli meil komisjonile väga suur hulk kirjalikke küsimusi, võtsime vastu meetmed, küsimuste hulk kolme aasta jooksul seitsekümmend viis protsenti on vähenenud, üheksa tuhat küsimust, kuus koma kolm miljonit eurot, nelikümmend protsenti sellest oleks kokkuhoid parlamendile, ülejäänud komisjonile. ma tean kümneid inimesi, kes töötavadki nende küsimuste kallal ja ma tahaksin teada, kas see kajastub ka kuskil, kas me oleme eh, hoidnud kokku ka tööd nendel inimestel seega kui me räägime, et eelarves ei tule lähtuda ainult äh, teatud arvudest ja ridadest ja koefitsientidest, äh, osad kulud küll jah, on regulaarsed ja korduvad, aga kui meil õnnestuks leida kokkuhoiukohti, et kas see kajastub ka mujal eelarves? aitäh! suur tänu, härra Manka, selle küsimuse eest. ma vabandan, pean äh, midagi täpsustama meil oli algselt äh, järjekord, äh, kuidas anda sõna kõigile peadirektoraatidele, nende esindajatele, et nad saaksid äh, rääkida oma peadirektoraati puudutavatest küsimustest ning küsimused pärast iga esitlust oleksid suunatud konkreetsele peadirektoraadile. mulle praegu kõlas see nii, muidugi teie olete raportöör, teie otsustate, teie olete kuningas, kui teie ei ole sellise lähenemise vastu, teeksin siiski ettepaneku, et läheme tagasi selle algse järjestuse juurde ja vastame teie küsimustele pärast seda, kui oleme kuulnud kõigi viie peadirektoraadi esindaja ettekandeid. tulles nüüd tagasi algse järjestuse juurde, sooviksin teada, kas äh, liikmed, äh, variraportöörid ja äh, teised liikmed soovivad esitada küsimusi finantsküsimuste peadirektoraadi esindajale. proua Kardia Sabal. jah, teen lühidalt. saan aru, et äh, peame ka kella jälgima küsisin seda ka viimati, kui esitle, peasekretär esitles äh, eelarveprojekti, meil ei olnud äh, väga palju aega kahjuks siis, me rääkisime inflatsiooniks, hinnanguline inflatsioon aastaks kaks tuhat kakskümmend üks koma kuus kuni üks koma kaheksa protsenti on hinnanguline inflatsioon Äh, palkade indekseerimise küsimus, äh, see puudutab nii parlamendisaadikuid kui äh, töötajaid, üks koma kaheksa, ma saan aru, on see, mida kasutatakse. mina sain aru, et kaks koma viis on see protsent, mida me töötajate puhul kasutame, millest siis selline erinevus, kui meie hinnangute kohaselt on inflatsioon üks koma kuus kuni üks koma kaheksa protsenti me peaksime töötama ju äh, ajakohaste arvudega ja väga suur vahe on äh, väga väikestel äh, protsendi erinevustel. kas kellelgi on veel küsimusi? kui ei, siis esitan ka ise ühe küsimuse. kas saaksite meile rääkida sellest ettepanekust jääda viiekümne ühe lepingulise töötaja juurde isegi pärast seda, kui valimiskampaania on lõppenud, meediaga suhtlemiseks nad palgati, otsustatakse, et äh, järgmise kahe aasta jooksul AST kohtadele nad ümber suunatakse, viiskümmend üks töökohta pärast äh, käesoleva aasta juunikuud. kas saaksite meile rääkida, mis äh, kohad siis neid ootavad? ja kas see äh, suurendab kuidagi parlamendi kohustusi? palun. Merci, monsieur le president. Concernant d'abord la première question. suur tänu, mis puudutab esimest küsimust, mis on seotud inflatsiooniga, siis jah, loomulikult erinevatele kuluartiklitele tuleb rakendada ettekirjutatud, äh, määruse poolt ettekirjutatud äh, inflatsioonimäära liikmete ning ametnike palkade puhul on meil oma statuut ning statuudist tingitud sätted, mis eeldab äh, nõukogu parlamendi äh, ühist äh, otsust ning mis tugineb valemile, mis võtab arvesse Euroopa Liidu mõningate liikmesriikide ostujõu arengut, poliitiliselt on sellele siis antud oma kinnitav tempel ähm, ning äh, parlamendiliikmete puhul makstakse palka kohtuniku palgast teatava protsendi ulatuses, seegi tähendab seda, et palka indekseeritakse igal aastal detsembrikuus kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve puhul komisjoni esialgne prognoos on kaks koma kuus protsenti inflatsiooni ja kogu institutsioonide jaoks kaks koma viis protsenti. kui see määr muutub, mida võib tulla ette, siis toimuvad eelarve projekti läbirääkimised ning eelarve vastuvõtmine oktoobrikuus, siis äh, on meil võimalusi asju veel kohandada teataval määral. mis puudutab ühte koma kaheksat protsenti, siis äh, see lähtub statuudist, äh, millest selgub, et tuleb arvesse võtta teisi kulusid, vahemaapõhist kulu ja nii edasi ja nii edasi, nende puhul rakendatakse oktoobrikuisse, kahe oktoobrikuu vahel olevat äh, inflatsioonimäära äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal määrati see summa ühe koma kaheksaks äh, protsendiks kahe tuhande kahekümnenda aasta jaoks. ja novembrikuus me teame, milline siis on olnud liikuv inflatsioonimäär kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta oktoobrist kuni kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eh, novembrini ja siis me rakendame seda määra ka teiste kulude jaoks, teiste hüvitiste jaoks, mida makstakse liikmetele. siis eh, lepingulised eh, töötajad liikmesriikide kontorites infobüroodes, neil on oma eraldi missioon, omale ema tähtis töö seoses Euroopa Parlamendi valimistega, neil on äh, tihedam kontakt kodanikuühiskonnaga, kommunikatsioonitöörühmad, äh. on hinnanud nende töötajate olukorda Nad on siis olnud tööl juunist kaks tuhat kaheksateist alates ja ja kommunikatsioonitöörühmad on väga rahul olnud nende tööga ning on esitanud taotluse, et need töötajad võiksid jätkata tööd ka pärast valimisi ja teha tööd sotsiaalmeedias, tagada kontaktid kodanikuühiskonnaga, siis äh, informatsioonitehnoloogia ametipostid äh, mida tuleb äh, ümber jaotada kommunikatsioonidirektoraadi ning teiste teenuste vahel. on samuti asjaolu, mida me peame arvesse võtma. suur tänu! järgmine peadirektoraat on Inla peadirektoraat ja proua Linnus, palun, kümme minutit on teil kõneaega. Thank you very much, Mr Chair. suur tänu, esimees ja suur tänu selle võimaluse eest rääkida natukene põhjalikumalt pikemalt äh, äh, sellest teemast pärast äh, peasekretäri ettekannet Strasbourgis meie eelarvest. pärast minu kolleegi hiilgavat ettekannet on mul nüüd see väga tähtis ülesanne rääkida meie eelarvest, nagu te teate, on meie peadirektorat väga palju kasu saanud eelarvest iga-aastaselt hiljaaegu äh, kindlasti kuulsite sellest ja meenutaksin äh, neid tähtsaid otsuseid, mis juhatuses on langetatud aprillis kaks tuhat kaheksateist. peasekretär tuli siia eelarvekomisjoni kohtumisele juulis äh, kaks tuhat kaheksateist ja tutvustas neid otsuseid, uut hoonete strateegiat pärast aastat kaks tuhat üheksateist kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve on seega esimene, kus hakatakse neid põhimõtteid rakendama, mis tulenevad uuest strateegiast. meenutaksin neid põhimõtteid, neli põhimõtet, esiteks hoonete kohandamine vastavalt koosoleku mustrite arengutele, koosolekusaalid, äh, mis on ette nähtud konkreetselt äh, kolmepoolsete läbirääkimisteks, teiseks äh, kohalik tasand, Euroopa kogemus, Euroopa Parlamendi kontaktbüroode esit-, kolmandaks turvalisuse ja ohutuse peadirektoriga koostöös turvalisuse suurendamine parlamendihoonetes ning edasi äh, kesksete hoonete, eeskätt just Brüsselis asuvate hoonete omavaheline ühendatus. nagu äh, härra Kleti ettekandest kuulsite ja nägite, on äh, parlamendi eelarvest osa ette nähtud palgakuludeks, äh, need on üsna lineaarsed kulud, eelarve, eelarvestus on siin üsna lihtne Enlo peadirektoraat on natukene teistsugune, meie eelarveread ei ole lineaarsed ja seda esiteks seetõttu, et meie äh, kasutame enamiku äh, avalike hangete äh, eelarvest, praegu meil on ku-, üle kuuesaja lepingu, lepinguid on nii suuri kui väikseid, me räägime siin erinevatest teenustest, toitlustus, autod Äh, suured äh, hoonetega seotud projektid, äh, väiksemad hooldustöödega seotud projektid ning loomulikult ka igapäevane hooldus, koristus, teenused. kasutaksin praegu võimalust, kuna minul ongi viimane kord võimalus praeguse par-, parlamendi mandaadiperioodi jooksul esitleda teile meie tehtud tööd teatud valdkondades on meil õnnestunud sisse viia teie suunistel suuri kärpeid, eelarveread, mida saaksin näitena kasutada, on näiteks toitlustusteenused aastal kaks tuhat neliteist, oli see ligikaudu viis miljonit toeta-, toetust, nüüd on eelarvereal null koma kaheksa miljonit, kaheksasada tuhat eurot, seega lepinguid enam ei äh, toetata, me räägime siin hoopis äh, teatavast vastutusest, mis institutsioonil on, äh, näiteks seoses toiduga seotud annetustega ja nii edasi. kindlasti mäletate ka seda, et eelarveread on suurenenud seoses autojuhiteenuse parlamendi eelarvesse toomisega, härra Rüübich suurendas seda eelarverida veidi, kui ma õigesti mäletan, kolme või nelja miljoni võrra. ja ma loodan, vähemalt mina olen näinud, et see on kaasa toonud kaebuste hulga olulise vähenemise, kuna teenus on oluliselt paranenud. Äh, eelarve aastaks kaks tuhat kakskümmend, mida me soovime kakssada kolmkümmend kaheksa koma kolmkümmend kuus miljonit eurot. mõned äh, suuremad read on selgitatud, äh, on selgitatavad äh, selle konkreetse aasta eripäradega, eriti puudutab see näiteks äh, Luksemburgi ehitusprojektiga seotud kulude kärbet eh, esimene aasta sissekolimiseks pärast eh, valmimist, aga me räägime siin kahe tuhande inimese ümberkolimisest, eh, seega kattuvad kulud hoonete rendiks samal ajal veel on, kui uued hooned on juba kasutusele võetud. meie eelarverida suurenes ka Euroopa Experience äh, projektiga seoses, viis uut äh, ametnikku oleme ette näinud äh, kodanike ala suurendamiseks. oleme juba teinud ettevalmistusi selleks, et renoveerida SPAC-i hoonet ning samuti küsimused, mis on seotud äh, turvalisusse investeeringutega ning ka mööblisse investeeringutega selgitaksin veidi põhjalikumalt, kui lubate, äh, tänase koosoleku või minu e-, ettekande lõpupoole põhjalikumalt, äh, mis juhtub liikmete kabinettidega, kuna teie praegu sellega tegelema ka peate. Konrad Adenaueri hoone on nüüd äh, peaaegu valmis, idapoolne tiib, see on kõige suurem tiib äh, ja kõige rohkem äh, kabinette seal Luksemburgis asub. tööd detsembris käesoleval aastal peaksid lõppema, erinevat tüüpi kulud sellega seotud on, esiteks muidugi kolimiskulud, siis mööbliga seotud kulud samuti kasvavad ja muidugi energiatarve, tarbega seotud kulud äh, ja vanade hoonete, kahe vana hoone rendikulud, mida me Luksemburgi valitsuselt praegu rendime. Äh, soovin oma kolleege õnnitleda, mulle teeb erilist rõõmu see, et äh, kindlasti mäletate, et aastal kaks tuhat üheksa nelisada kolmkümmend üheksa miljonit Äh, ol-, äh, nägite ette ehituseks kakskümmend miljonit, äh, sellest tõenäoliselt vähem siiski meil kulub teatud kulud ületavad selle summa, mis neile oli ette nähtud, aga üldiselt ehitustöödeks ette nähtud eelarve on tänu minu kolleegidele hästi kontrolli all parlamendi juhatus on äh, alati leidnud, et kui äh, on ülekulusid, siis tuleb teha projektis teatavaid mugandusi. millised on ettevalmistuskulud äh, mm, Spaki hoone renoveerimiseks, meenutan, et juulis kaks tuhat kaheksateist otsustas juhatus koos äh, Inlo peadirektoraadi ja peasekretäriga korral, et korraldatakse arhitektuurivõistlus äh, hoone renoveerimiseks. silmas peeti kahte võimalust, esiteks äh, põhjalik remont ja teiseks hoone üle, uue hoone ehitus arhitektuurivõistlust äh, praegu valmistatakse ette koostöös erinevate peadirektoraatidega, kelle talitused ja teenistused siin asuvad, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpus tingimusi tutvustatakse või aasta kaks tuhat kakskümmend algusel juhatus seejärel otsustab, kas valitakse variant A või variant B ehk siis renoveerimine või uue hoone ehitus millised on need ettevalmistavad etapid ja nendega seotud kulud? esiteks, meil on vaja juba tehnilisi uuringuid läbi viia, ligikaudu kaks koma üks miljonit on nendega seotud kulud. samuti eh, keskkonnanõuetega seotud kaks koma kaks miljonit eh, ning kaheksakümmend kaheksa miljonit äh, erinevad äh, seotud äh, tööd, näiteks peetakse siin silmas seda, et kasutuselt tuleb kõrvaldada osad funktsioonid, mida praegu siin hoones kasutatakse, selleks et tagada, et siis, kui ehitustööd algavad, oleks meil juhatuse jaoks toimivad ja ka kvestorite jaoks äh, ning esimeste konverentsi jaoks toimivad tööruumid, koosolekusaalid ja tehnilised ruumid äh, link peadirektoraadi tehniliste teenuste jaoks, uued teenused äh, ja äh, ruumid peaksid toimima nii, nagu vaja, muidugi ka presidendi ja peasekretäri kabinet mitmed erinevad audiovisuaal ja muud äh, tehnilised lahendused viiakse üle teistesse hoonetesse ja ka sellega kaasnevad teatavad kulud. mis puudutab äh, turvalisust, äh, lühidalt ma näen, et olen ületanud juba oma kõneaja, sellega on meil peamiselt kulud seotud Strasbourgis, aastal kaks tuhat kakskümmend peaksid need tööd lõppema. Euroopa kogemus aastal kaks tuhat kakskümmend Luksemburg ja Varssav on need kohad, kus äh, tööd toimuvad, kaks koma viis miljonit, Dublin, Stockholm ja Praha, nendega kaasnevad kulud üks koma kaks miljonit eurot äh, ning äh, viimasena, aga mitte vähem huvipakkuvana teie jaoks kindlasti mööblisse puutuvad küsimused, meil on kaks äh, paralleelset äh, liini mööbliga seoses töös, esiteks kindlasti mäletate, kuidas aastal kaks tuhat neliteist kolite sisse oma kabinettidesse väga palju äh, kaks tuhat kolmsada kaebust Inla peadirektoraati esitati, tehti seoses mööbli väljavahetamisega või sellega, et kabinet ei sobi äh, vastava liikme või tema töötajate jaoks. väga palju tööd on ära tehtud, praegu peamiselt hooldustöödega tegeletakse ning äh, ka sellega, et koridorides oleksid koosolekuruumid kättesaadavad, vahetame vaipu, värvime seinu selleks, et kabinetid oleksid valmis pärast äh, valimisi, kui liikmed naasevad kõige suurem uudis aga on see, et äh, liikmete mööbel, enamik millest täna on üle kahekümne aasta vana, ehk siis eluiga on ammu möödunud, need asendatakse uute renditud äh, mööbliesemetega. esialgselt kolm koma kuus miljonit eurot aastas selleks oli ette nähtud, ilma et liigselt üksikasjadesse langeksin kuna oleme eh, juba lepingu allkirjastanud, aga kümnepäevane periood praegu veel on pooleli, ma, mul ei ole lubatud teile öelda, kui palju vähem eh, selleks kulub, aga võin öelda, et palju vähem, seega mul on väga hea meel, et tegemist on kümneaastase lepinguga ja kui võimalik või soovitakse, siis on seda veel viieteistkümneks aastaks võimalik pikendada, see on palju kasutajasõbralikum, ergonoomiline, kaasaegne, keskkonnasõbralik mööbel, kõik sellised nõuded on täidetud, mis tänapäevastes lepingutes peaksid olema, esimest korda oleme kasutanud ka erinevat äh, avaliku hanke meetodit, äh, mille abil olemegi saavutanud sellise hea tulemuse, ka konkurents oli palju äh, laiem, sellest ka selline tulemus Kaadi hoonega seoses on väga su-, kõige suuremad kulud muidugi uues, uus hoone vajab ka uut mööblit, olen oma kõneaja ületanud, suur tänu teile selle võimaluse eest ja vastan hea meelega teie küsimustele, aitäh! Ähm, aitäh, proua Linnus! ma otsustasin, et nüüd teeme hoopis niimoodi, et pärast igat peadirektoraati küsin äh, raportöörilt, kas tal on mõni spetsiifiline küsimus, mis puudutab just seda peadirektoraati, kas teil on infrastruktuuri ja logistika kohta küsimust? aitäh selle ettekande eest. tegemist on tõesti väga töömahuka peadirektoraadiga ja probleemid suured. aitäh, proua Linnus, teile ettekande eest. minu esimene küsimus on järgmine. kaks miljonit läheb Luksemburgi ja Varssavisse ja üks koma kaks miljonit Stockholmi ja Dublinisse, see on siis selle programmi jaoks Europe Experience. Luksemburgis on viissada kaheksakümmend tuhat äh, elanikku, linnas endas vist sada tuhat, väike riik, neli korda väiksem kui Stockholmi linn aga sealne parlamentaarium on pige-, eh, on suurem kui eh, kui see, mis tuleb Stockholmi, nii et äkki me peaksime hindama seda olukorda. suurtes linnades on väike näituste keskus eh, ja samas Luksemburgis peaks olema kõige suurem. inimesed ei käi ju Luksemburgis selleks, et minna sealset parlamendi näitust vaatama nii et äkki peaksime selle üle mõtlema. nüüd äh, mobiilse parlamentaariumi programm, mis on hea. meil on see mudel, me katsetame seda äh, teatud riigi ühes piirkonnas, tegemist on pilootprojektiga, nii et me saaksime tõesti siin parlamendivalimiste jaoks ka midagi positiivselt ära teha minu küsimus ongi, et kas me teame, kus esimest korda neid mobiilseid näituseid hakatakse siis kasutama? äkki me peaksime pihta hakkama sealt, kus inimesed kõige vähem valimas käivad ja äkki meil oleks niimoodi võimalik ka parandada siis olukorda äh, järgmiste valimiste jaoks? veel üks küsimus ka mööbli kohta. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal tulevad uued parlamendiliikmed, assistendid, äh, neil kõigil on mööblit vaja. kuidas me saame siin säästa, kuus kuni kaheksa miljonit oli siin plaanitud ja mul oli hea meel kuulda, et me saame säästa. ma tõesti näen siin kokkuhoidmisvõimalusi ka mööbli kategoorias. PHS hoone variraportöörid on küsinud ka selle kaheteist miljoni kohta, mis on eraldatud PHS hoone jaoks ja ma ütlesin, et äh, seda raha ei ole nagunii vaja, sellepärast et hoone tuleb tühjaks teha. ükskõik, kas äh, mingi alternatiivne ettepanek kinnitatakse või mitte, aga teie selgit-, kas te võiksite ka seda selgitada, aitäh um,? Madam, okei okay,, Mr Rubik, you are the chef. härra Rüübich, variraportöörina, aga ma pean hakkama mingist hetkest teie kõneaega piirama muidu ei ole meil võimalik ajast kinni pidada, nii et palun, härra Rüübi. aitäh. minu küsimus puudutab meie juhtide teenust, see toimib päris hästi, ma tahtsin teada, kas me saame siin ka mingit uut tarkvara. siin tuleb iga kord ikka veel lennujaamas kogu aeg äh, uuesti pabereid täita, nime äh, tänava sisse äh, paberites täita, kas meil oleks võimalik kuidagi siin seda automaatseks teha, et on teada, millised aadressid käivad kokku millise saadikuga? teiseks suur tänu saadikute paari Äh, loomise eest. Lullingi lounge on tõesti suurepärane, aga äkki oleks meil võimalik rohkem informatsiooni seal saada, et meil on rongide lahkumisajad seal kirjas ekraanidel, äkki me saaksime ka lennujaama väljuvate lendude äh, ekraani ja siis samamoodi võiks olla ka mingi uudisvoog äh, seina peal, et me saaksime täpselt ka näha, millised on viimased arengud ja sündmused maailmas Thirty seconds, please, please, very short. tõesti pool minutit teile ainult. aitäh mm,. ikkagi veel üks küsimus, mis puudutab Dublinis olevat parlamentaariumit, parlamentaariumit Europe Experience kas kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on ähm, see valmis, sest kaks miljonit on eraldatud, kas me suudame selle projekti ellu viia või tuleb meil ümber paigutada, üle viia see järgmisse aastasse? aitäh ja nüüd saab sõna proua Linnas, palun. aitäh nende küsimuste eest. aitäh ka võimaluse eest selgitada teatud küsimusi nüüd järgmisena, mis puudutab Europe Experiences äh, programme. alustame Dublinist. natukene aega tagasi käisime me ametlikul visiidil seal koos äh, asepresidendiga, kes vastutab hoonete eest ja tegemist on siis asepresidendiga, kellel on äh, sama riigi kodakondsus. me vaatasime erinevaid võimalusi ma ei tohiks siin võib-olla väga emotsionaalseks muutuda, aga ikkagi muutun, tegemist on suurepärase hoonega, praegu üritame me seda osta, see on kallim kui see rent, mida me maksame vastavalt äh, administratiivsele lepingule komisjoniga. lisaks oleks muidugi siis äh, Europe Experience, nii et me oleme tõesti väga rahul selle tulemusega. Eh, hoonete töörühmale kolmeteistkümnendal märtsil esitletakse seda projekti ja pärast seda siis parlamendi juhatusele ja ka eelarvekomisjonile. mina isiklikult loodan, vastates nüüd äh, komis-, äh, raportööri küsimusele, et me suudame ajakavast kinni pidada ja et meil tõesti oleks seda raha vaja nüüd Luksemburgi suurus. on kaks põhjust, miks me oleme teinud ettepaneku natuke suurema näituse koostamiseks Luksemburgis. esiteks, Konrad Adenaueri hoones, uues hoones on see ruum nagunii olemas, ilma et oleks lisakulusid. ja teiseks, Luksemburg on väga spetsiifiline koht, eriline koht jah, võib-olla küll täiesti spontaanselt nüüd kooliekskursioone Luksemburgi ei korraldata, aga seal on väga palju inimesi, kes lähevad sinna Euroopa Liidu küsimuste pärast, erinevate institutsioonide pärast, ametite pärast ja on väga palju erinevaid Luksemburgi ametivõimudega koos tehtud üritusi, kuhu siis meelitatakse inimesi kogu Euroopast mobiilne parlamentaarium. ma väga vabandan, see ei ole minu peadirektoraadi eelarves, see on kommunikatsiooni peadirektoraadi äh, eelarves, aga härra Manka, ma edastan selle küsimuse ja ma olen aru saanud, et nad töötavad selle kallal, see on ainus asi, mida ma saan teile öelda ja ma tean, et seal tegeletakse selle küsimusega. mööbli pealt kokkuhoidmine, ma ei saa teile praegu kohe vastata, võin teile öelda, et paari päeva pärast teeme rohkem. me ei räägi siin miinimum kokkuhoidudest, meil on siin võimalusi saadikute mööbliprojekti puhul kokku hoida, aga ma teeksin ettepaneku, et äh, me ei tohiks siiski Luksemburgi personalivahendeid puutuda, sest meil on seal vaja neid vahendeid, sest meil on uus hoone ja tähtis oleks, et siis uues hoones oleks ka uus mööbel. suur tänu ka selle koh-, eest, mida te ütlesite PHS hoone kohta. on ilmselge, et me peame siin midagi ette võtma ja sellepärast on vaja kogu ettevalmistav töö ka ellu viia. Paul Rüübigi küsimus aitäh lahkete sõnade eest Lullingi lounge'i kohta. me loodame, et meil õnnestub äh, kõiki erinevaid teenuseid, mida saadikutele pakutakse, parandada, aga ja tõesti, et alustame selle tööga, siin eelarves on juba erinevad äh, pisikesed ettepanekud sees ja neid on palju. ja see kõik on kooskõlas sellega, Eh, kuidas me oma hooneid muudame. nüüd ekraanid, eh, rongid, lennukid ja uudisvood, see, uurime seda, see on tõesti väga hea ettepanek ja ma arvan, et seda on võimalik teha päris kiiresti. nüüd uus tarkvara äh, juhtide teenustele, siin on toimunud arutelusid kahe peadirektoraadi vahel. me loodame, et meil õnnestub äh, lihtsamaid lahendusi pakkuda saadikute jaoks. me teame, et siin on väga palju erinevaid küsimusi, nagu näiteks andmekaitse ja ka see, ähm, kas rakendus on usaldusväärne, aga me uurime seda äh, järgnevatel kuudel edasi, aitäh! Thank you, madam suur tänu, proua Linnus. ja nüüd läheme järgmise peadirektoraadi juurde. selleks, et ajakavas püsida, selleks on DG Safe, härra Heljo Karotsa, palun. suur tänu, lugupeetud esimees. mul on ka väga hea meel, et saan teile tutvustada meie peadirektor raadi eelarvet ning tutvustada äh, veid ennast. nii nagu ütles härra Keti äh, ja seoses ka härra Inlo eelarvega võrreldes ei ole meie peadirektoraadi eelarve eriti suur. aga ärge alahinnake meid. üks osa meiega seotud eelarvest on personali peadirektoraadi hallata, sellepärast et me maksame ka oma turvatöötajatele niiviisi. meie eelarve on vähenemas, kui te vaatate. meil mõningate ametikohtade arv kasvab, mõningate ametikohtade arv väheneb. tuleohutusega seotud eelarve on suurenemas ja ametikohtade arv on suurenemas Brüssel, Strasbourg, Luksemburg. seda peamiselt sellepärast, et indeks kahe tuhande üheksateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta osas on kasvanud. ja Strasbourgi puhul on eelarve muutused seotud muutustega selle üle, kuidas äh, hallatakse hoonet osaistungjärkude vahelisel ajal. Äh, hoonet võib laenutada suurüritusteks ja seetõttu on meil vaja rohkem äh, tuleohutuse töödega seotud töötajaid ning see toob oma kulud kaasa ja indeksit on samuti suurendatud, samuti ka seoses lastehoiuruumide laiendamisega, lastehoiuteenuse pakkumise suurendamisega. Luksemburg võrreldes Strasbourgi ja Brüsseliga äh, on suurema eelarvega, sellepärast et äh, Luksemburgis ei ole veel teenuseid äh, hoones sisesteks muudetud, sellega on oodatu, oodatud, oodatud on oodatud, kui tuleb uus Kadi hoone, et siis rohkem kokku hoida kulusid võrreldes praeguse olukorraga. teisisõnu, kui me oleksime kulud viinud siseseks praeguse hoone puhul, siis oleksime pidanud võtma peaaegu kaks korda rohkem inimesi tööle, kui meil on vaja tööle võtta kahe tuhande kahekümne esimesest aastast alates, äh, kui äh, läheb käiku Kaadi uus hoone. meie peadirektoraadi oluline eelarve on seotud jooksevkuludega äh, ja vähem on investeeringuid see moodustab kuus koma seitse protsenti üldeelarvest ja meie jooksvad kulud vähenevad. seda sellepärast, et kahe tuhande kahekümnes aasta on aasta, kui meie taristu ümberstruktureerimine, mille üle otsustati kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, jõuab lõpule. meie investeeringud uuendusse seoses äh, turvateenistuse turvavarustusega on lõpule jõudmas ja seetõttu oleme praktiliselt kõigega ühele poole jõudnud meie hoonetega, parkimisaladega ja nii edasi. nüüd alustame uute sissepääsukaartidega, mis on turvalisemad kui senised, kasutusele on võetud tehnoloogia viimane sõna ja kui kasutusele võetakse uus sissepääsukaart, siis uus kaart peaks tulema uutele parlamendiliikmetele, assistentidele, kogu personalile. ja kuna turvateenistused on muudetud majasiseseks, on meil vaja oma koolituspoliitikat mis võimaldab meil olla võimalikult professionaalsed. meie eesmärgiks on kõikidele turvatöötajatele pakkuda kümme päeva koolitust aastas ja meil on kohustus äh, taaskasutada oma turvaressurssi, nii et äh, me peame arvesse võtma uid uusi tendentse ning uusi võimalusi ning tagama selle, et meie turvatöötajad oleksid äh, viimase, viimaste arengutega kursis. ja mis puudutab uut tehnoloogiat, siis äh, oleme juhatuse ettekirjutustest kinni pidanud, meil on oma projekt, mis sai alguse kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, lõpeb kahe tuhande kahekümnendal aastal ning äh, esialgne eelarve ettepanek oli kakskümmend viis kuni kolmkümmend miljonit, nii et ma arvan, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks saame me selle projektiga ühele poole ning tahaksin tänada kolleege, kes on selle projekti kallal tööd teinud. meil on eelarve prognoositavast pisut allpool ja me oleme suutnud kokku hoida tänu sellele, et viisime läbi institutsioonisisesed uuringud ja tehnoloogia areng on olnud institutsiooni jaoks kasulik ja lisaks sellele meil on õnnestunud hooldada tervet osa varustust nii, et seda saab kasutada edasi ka koos uue tehnoloogiaga. ja seetõttu oli meil võimalik asju kokku hoida, oleks olnud veelgi võimalik asju kokku hoida, kui me ei oleks pidanud arvestama sellega, et meie tööpõld laieneb pärast äh, Pariisi ning Brüsseli terrorirünnakuid oleme pidanud tegema tõsist tööd Inla peadirektoraadiga koostöös. nüüd on märkimisväärselt rohkem kontrollpunkte, juurdepääsuvõimalusi, millel on turvatöö, kus on turvatöötajad ning sedagi tuleb arvesse võtta. olen loomulikult valmis vastama teie küsimustele, aitäh teile! Many thanks, Mr Carrozza and all aitäh, härra Karatsu. aitäh, et rääkisite lühemalt, kui teile antud kõneaeg. nüüd jällegi, kui raportöör Mankal on küsimusi ja siis äh, variraportöörid härra Ruubih, proua Jäätenmägi. aga katsume ajast kinni pidada. Ano, ja mam jednu otázku, ja som tu značátku spomenul. Äh, mul on üks küsimus kõigepealt äh, suur tänu härra peadirektorile, teil on kindlasti palju kogemusi ning meil mõlemal on tegelikult kogemusi nii Euroopa Parlamendist kui ka teistest institutsioonidest. äkki me peaksime kõik need teadmised kuidagi kokku viima selleks, et äh, kasutada ära sünergiaefekte ja säästa. ma tahtsin teada, kas te näete ka siin valdkonnas mingeid säästuvõimalusi, aitäh. härra Rüübich, minu küsimus puudutab äh, tuleohutust, mida te mainisite, siin on näha, et meil on väga palju autosid, mis kasutavad äh, erinevaid äh, kütuseelemente, elektriajameid. kas siin on mingeid tuleohutuse eeskirju, et kui näiteks elemendid ja akud üle kuumenevad, et Äh, mis siis saab ja kas üldse on äh, liitiumpatareide puhul üldse lubatud neid siin äh, parkimismajades parkida, sest nende jahtumine võib kuni kaks päeva aega võtta, nii et ma tahaksin teada, kas teil on selle kohta mingeid plaane, aitäh, järgmisena proua Jäätenmägi, palun. suur tänu, räägin soome keeles. suur tänu äärmiselt põhjalike tutvustuste eest. iseäranis suur tänu teile selle ehitusi tutvustava osa eest. oleme parlamendis harjunud sellega, et hoonetest, ehitusest ei jagata eriliselt infot. ja tegelikult tegemist on üsna suure kuluartikliga, nii et on oluline, et me teaksime põhjalikult millega on tegemist. nüüd saime selgust päris paljudesse asjadesse, aga küsiksin sellegipoolest veel Spaak hoone kohta. Spaak hoonest on äh, räägitud juba nüüd aastaid, teema on tuttav aastaid, aga otsust ei ole langetatud. ei ole otsustatud, kas hoonet hakatakse remontima või ei hakata miks on see kestnud nii kaua ja siis need kaksteist miljonit, milleks on see ette nähtud? mul on veel üks küsimus. minu teine küsimus puudutab esimeeste nii-öelda niru käitumist siin on räägitud sellest, et on äh, assistentidele vaja pakkuda professionaalset abi. võib-olla võiks seda teha teistmoodi, võib-olla äh, õpetada mõningaid paremini käituma. eks noh, muidugi toetust, abi on vaja, kas selleks on kuidagi, ähm, kas sellega on kuidagi arvestatud, et psühholooge või võib-olla tööle võtta, et kui tegemist on ahistamisjuhtumitega, siis äh, asjatundjad äh, on olemas, kellele abi, kelle poole pöörduda. lugupeetud saadik äh, Jäätanmägi, me pidime esitama küsimusi ainult Safe peadirektoraadile. ma pean paraku ära minema, nii et esitan laiemaid küsimusi, ütles proua Jäätemägi, kuid ta katkestada katkestati siiski. viimased küsimused, vaatame, kas nende jaoks on äh, aega, sellepärast et need olid suunatud äh, Inlo peadirektoraadile, ma ei tea, millele, kellele oli mõeldud viimane küsimus, ei Inlole, ei Safe'ile aga kõigepealt äh, härra Manka ja härra Rüübichi küsimused ja vaatame, kas siis jääb aega üle veel suur tänu, esimees. ka mina toonitaksin, et jah, et julgeoleku küsimuses, turvaküsimuses on väga raske sünergiat saavutada teiste institutsioonidega, julgeoleku teema on äärmiselt keeruline töövaldkond, igal institutsioonil on oma omapärad, mis on väga selged ning väga raske on tagada ju koostööd, mõningad meie jaoks tundlikud küsimused ei ole olulised nõukogu jaoks ja vastupidi. sellegipoolest, ma arvan, et viimaste aastate jooksul võib-olla tingituna julgeoleku keskkonna muutusest üldisemalt on institutsioonid hakanud tegema tihedat koostööd. härra Manka kõik välisteenistused. me toetame äh, näiteks äh, kõiki ähm, lähetusi, me ei äh, kuluta rahasid kahekordselt, me teeme koostööd välisteenistusega ning kõikide missioonide puhul. ja siis ähm, meie teeme koostööd komisjoniga juhatusega randbürooga, teeme otsest koostööd, püüame saavutada kokkuhoidu ning kärpida bürokraatiat. teeme tihedat koostööd institutsioonidega ja viimasel ajal on sellest ka edumärke. näiteks oktoobrist, novembrist alates meie ametnikud või ka komisjoni ametnikud võivad tulla parlamenti ning parlamendi kolleegid võivad minna äh, parlamenti äh, ilma, et nad peaksid läbima turvakontrolli, sama puudutab regioonide komisjoni, ähm, äh, regioonide komiteed, nõukogu ja nii edasi. me jätkame institutsioonide vahelist koostööd, et meil oleks äh, ühtne sissepääsukaart ning ähm, ühtlustaksime ka akrediteerimisprotsessi äh, majandus- ning sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega oleme läinud veel kaugemale. majandus- ja sotsiaalkomitee ning parlamendi kolleegid võivad äh, hoonest hoonesse liiguda ilma, et nad peaksid üldse välja minema. ning äh, koostöö on tihe aga samas äh, üks asjaolu, mis meil sageli tähelepanu alt kõrvale jääb, ning seetõttu võib-olla kordaksin seda üle. kuna pärast ähm, Pariisi ja Brüsseli äh, terrorirünnakuid on julgeoleku kontekst muutunud, äh, toimub äh, tihedam koostöö kõikide institutsioonide vahel, varem olime me harjunud sellega, et kõik rääkisid ametivõimudega eraldi kolme peamise institutsioonide asukohariigi ametivõimudega Luksemburgis, Prantsusmaal, Belgias ja kõik tõstatasid eraldi julgeolekuga seotud küsimusi. pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat lepitakse omavahel kokku asjadest ning Euroopa institutsioonid äh, kõnelevad koos ühe häälega meie võõrustajariikide ametivõimudega, mis on muutnud kommunikatsiooni märkimisväärselt äh, sujuvamaks. mis puudutab tuleohutust ning äh, garaažide kaitset, siis ma arvan, et me oleme äärmiselt ettevaatlikud, oma olime tähelepanelikud, et tuleohutus oleks tagatud. see on üks kõige olulisemaid osasid meie tööst. teeme tihedat koostööd Inla peadirektoraadiga ning ähm, valmistame ette parklate ümberkorraldamist, et meil oleks äh, parem tuleohutuse kontroll ning äh, juurdepääsukontroll parklatesse. oleme töörühmas, ühises töörühmas juba käsitlenud seda teemat. meil on äh, hoonete ning julgeoleku ühiskomisjon kokku tullakse jälle märtsi alguses ning äh, esitame oma ettepaneku enne ametiaja lõppu Euroopa Parlamendi äh, juhatusele, proua Jäätelmägi, ma ei saanud päris täpselt küsimusest aru, see ei olnud ka vist mulle suunatud, ma arvan, et see küsimus oli suunatud peamiselt äh, proua Leena Linnusele. rääkisite siis Paul-Henri Spaaki hoonest ning ehk proua Linnus saab võimaluse teile vastata. suur tänu, härra esimees! Thank you, Mr Karotsa um.... aitäh, härra Karotsa. meil on paar minutit veel äh, DJ Seifile. mis hetkest me võime eeldada, et äh, mis puudutab julgeolekukontrolle, saadikute turvalisuse kontrolle, et millal siis nõukogu kavatseb äh, vastastikust lähenemist kasutada, mitte kontrollida meid? äärmiselt keeruline küsimus, mille tõstatasite, jah välisteenistuse komisjoni ja regioonide komitee kohtuga oleme saavutanud kokkuleppe, aga meil ei ole veel nõukoguga kokkulepet. kõigepealt äh, võib öelda, et nõukogu poolt on näidata näha esinemisi soojenemise märke, avanemisi märke, nõukogu hoone on punker ka nende inimeste jaoks, kes seal töötavad. aga selge on see, et me peame arvesse võtma nende muresid ning ma arvan, et äh, võib-olla me jõuame soovitud tulemuseni mitte niiviisi nagu komisjoni ja teiste institutsioonidega üldiselt, aga võib-olla järk-järgult osade kaupa äh, nõukoguga on see asi lihtsalt keerulisem, aitäh. Uh, aitäh. ma ei usu, et meie komisjoni üllatab selline nõukogu lähenemine aga mis puudutab äh, lisaküsimust PHS hoone kohta, jätame selle meelde ja kui hiljem on aega, siis äh, räägime sellest veel kord. aitäh ja järgmisena DJ Traad, kirjalik tõlge ja Valter Mavritš, palun, kümme minutit. Thank you very much, Mr Chair. aitäh, esimees. suur tänu selle võimaluse eest, mida meile täna pakute selleks, et rääkida teiega äh, ja raportöör Manga ning teiste kolleegidega. tõesti ainulaadne võimalus rääkida kirjaliku tõlketeenustest äh, ja ka sellest, kuidas me valmistasime ette oma eelarvetaotlust aastaks kaks tuhat kakskümmend äh, peadirektor Kleti juba rääkis, millistest põhimõtetest me lähtusime eelarve taotluse tegemisel ja kõigepealt me vaatasime seda, milline on kirjaliku tõlke peadirektoraadi ülesanne ja millist lisaväärtust ta pakub. meie ülesanne, meie missioon on meie jaoks väga selge ja see ähm, kõlab küll nimena lihtsalt, aga rakendamine on raske Äh, Digitraadi ülesanne on kirjalikult tõlkida, äh, korrektuuri lugeda, kohandada äh, kõike või peaaegu kõike, mis on Euroopa Liidu, mis on Euroopa Parlamendis kirjutatud ja osaliselt ka väljaspool Euroopa Parlamenti, eriti kui me räägime koostööst riiklike parlamentidega. meie ülesande teine pool, kõik need mitmekülgsed, mitmekeelsed tooted, mida me siis pakume, neid me soovime vahendada siis põhiliselt Euroopa Parlamendi liikmetele, aga kaudselt ka kodanikele, Euroopa Liidu kodanikele. Need on siis äh, meie kaks kõige tähtsamat ülesannet ja siia juurde tulevad nüüd siis, mis lisandväärtust me pakume ja kellele me oma teenuseid suuname. kõige tähtsamaks on meie jaoks inimesed. tegemist on ikka veel kõige suurema peadirektoraadiga Euroopa Parlamendis. meil töötab pea tuhat kakssada inimest. suurem osa neist töötab Luksemburgis. enamus neist on ka tõlkijad kuid mitte ainult, meil on äh, üle kümne erineva ametniku profiili, tegemist on siis kas tõlketeenust pakkuvate äh, ametnikega või tõlketugiteenuseid pakkuvate ametnikega. ja meie põhiliseks väärtuseks, äh, meie põhilist väärtust tuleb ka arvestada siis, kui me eelarvet koostame. praegu ka kõigepealt tänan kõiki neid kõrgelt kvalifitseeritud ametnikke, kes töötavad meil eriti just praegusel hetkel, mil parlamendi ametiperiood on lõppemas. arvestasime siis nende põhimõtetega ja vaatasime, miks me oleme väärtuslikud ja siis tulime välja kolme piirkonna, kolme erineva valdkonnaga, millega peame tegelema eelarve puhul. kõigepealt ressursside tõhusus, teiseks innovatsioon ja kolmandaks professionaalne standard. ressursside tõhususe puhul ma arvan, et on peaaegu kõigile siin ruumis selge, et peame mõtlema, kui palju me toodame, kuidas me töötame ja kui tõhusad me oleme selles töös. ja mul tuleb tunnistada, et see puudutab ka tegelikult tööd, mida me saame väljastpoolt oma partneritelt. kui vaadata siin näiteks kahe tuhande kaheksateistkümnendat aastat, siis kaks koma seitse miljonit lehekülge siis erinevates mitmekeelsetes toodetes. nüüd umbes kolmkümmend protsenti meie tööst on võimalik siis allhankena mujalt tellida ja me eeldame, et see läheks maksma kaheksa koma kaks miljonit eurot. me oleme sisse viinud ka hankesüsteemi, mi-, ja siin ja seda siis ikka selleks, et tagada kvaliteeti, sest kvaliteet võib välishangete puhul olla üks kõige suuremaid probleeme. eriti kui mõtleme, et peame ennast maailma kõige paremaks kirjaliku tõlke teenu, teenistuseks. nüüd me oleme välja töötamas uut süsteemi Äh, soovime nimelt akrediteerida neid, kes äh, soovivad meil, meiega välispartneritena koostööd teha. see on esimene valdkond ja ressursside tõhusus tuleb äh, mängu ka teises valdkonnas, innovatsioonis innovatsioon tuleb siis välja põhiliselt tehnoloogiana, mida töötatakse välja siis parlamendi sees, institutsioonide vaheliselt, aga ka kommertsturult. keeletehnoloogiad erinevad, kogu keeletehnoloogia, millega on võimalik tõlkeprotsessi kiirendada, tugevdada, toetada, aga samamoodi mõtleme ka uute teenuste peale, mida siin kojas on vaja saadikutel öö, ja ka kodanikel mõtlen siin selliseid asju, mida võiks näiteks siin selge keele algatuseks nimetada, äh, selline keelekasutus, millest kodanikel on lihtne, äh, mida kodanikel on siis lihtne mõista teine valdkond, äh, sinna on meil nähtud siis umbes kuus koma kaks miljonit eurot, need on kaks kõige tähtsamat eelarverida. kolmas valdkond siin on kaks eelarverida, aga Nad mõlemad puudutavad neid kutsestandardeid, mida me tahame siis äh, keele valdkonnas ja mitmekeelsuse valdkonnas säilitada ja ütlesin, et peame ennast maailma kõige paremaks kirjaliku tõlke teenistuseks, see tähendab seda, et meile vaadatakse alt üles, me oleme üleilmsed äh, liidrid ja seega meie kohustuseks on ka standardite paikapanekus osaleda. siin äh, all mõtleme just koostööd ülikoolidega, oma töötajate koolitamist ja ka oma teadmiste jagamist ülejäänud maailmaga. selleks on meil kakssada üheksakümmend kolm tuhat eurot ette nähtud, nii et kõik need neli rida kui need kokku liita, siis me jõuame neljateist koma üheksa miljoni euroni. selleks, et pakkuda kõrge kvaliteediga teenust ja toetada mitmekeelsust kojas. aitäh! suur tänu, härra Mavritš, raportöör. Paul Rüübik. Gardia Zabal proua Kardiasaabal, teil ei ole küsimusi? härra Mambridž. juba kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpus võtsime me vastu ülekande, nimelt kolm miljonit eurot lepinguliste töötajate eelarve jaoks kirjaliku tõrke peadirektoraadis ja seda sellepärast, et töökoormus äh, pidavat tõusma enne valimisi, aga nüüd kahe tuhande kahekümnenda aasta eelnõus jällegi vägagi palju tõstetakse kirjalikku tõlk ametnike peadirektoraadis eelarvereal neliteist äh, numbreid väga palju ja võrreldes kahe tuhande üheksateistkümnenda aastaga tahate viiskümmend kaheksa protsenti rohkem vahendeid saada. ja see rida puudutab siis jällegi lepingulisi töötajaid, nii et ma tahaksin, et te selgitaks, selgitaksite, miks teil on vaja suurendada neid vahendeid, kui oleks võinud eeldada, et äh, peadirektoraadi töökoormus uue parlamendi koosseisu alguskuudel äh, on pigem vähe, väiksem kui mandaadi lõpus kas see loogika toimib ja kui mitte, siis kas te võiksite seda natukene selgitada? aitäh esimees selle küsimuse eest me välishangete puhul tahame, on, vaatame seda kõike tsükliliselt. me alustame valimiste aastaga ja lõpetame järgmiste valimiste aastaga. eelmisel aastal oli tõesti üldse kõige suurem töökoormus, mis üldse on võimalik kogu õigusloomelise perioodi ajal ja see tuli väga selgelt välja ka sellepärast, et mitmeaastase finantsraamistiku dokumentatsiooni tuli tõlkida. nii et sellepärast tegime ka taotluse paigutada vahendeid ümber ja meie vahendeid suurendada. see oli kaks tuhat kaheksateist. kaks tuhat üheksateist on meie eelarve viis miljonit kavandatud seda just sellepärast, et äh, õigusloomeline töö lõpeb nüüd aprillikuus ja me ei oota väga suuri õigusloomelisi projekte enne seda, kui uus komisjoni kolleegium on ametisse kinnitatud, ehk me räägime siis septembrist, oktoobrist kaks tuhat üheksateist. just sellepärast ongi viis miljonit ainult kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal Äh, plaanitud, aga kahe tuhande kahekümnendal aastal on juba ette näha suurt töökoormuse tõusu, sest jätkub äh, tavaline töö, õigusloomeline töö ja meil on vaja kaheksa kuni kümme miljonit eurot ja samamoodi on lugu ka aastatel kaks tuhat kakskümmend üks ja kakskümmend kaks. ja siis jällegi hakkab ametiperiood lõppema ja siis jällegi viimasel aastal töökoormus tõuseb ja kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal on tsükkel lõppenud ja töökoormus väheneb. ja seda on siis näha ka välishangetes. kõigepealt tahame muidugi siseressursid ära kasutada ja alles siis hakata kasutama välishankeid. aitäh nende selgituste eest, härra Manka. no tänan. Każda instytucja suur tänu! iga institutsiooni jaoks, ükskõik, kas me räägime kirjalikust või suulisest tõlkest, siis on täiesti selge, et on teatud eriti kiireid perioode ja ma tahaksingi teada, et kuidas meie siis käitume, siis kas me töökoormuse puhul suurendame välishanget või hakkame institutsioonides vaatama, et kui ühel on võimekust puudu, kas teisel on seda üle, selleks et me saaksime kasutada teiste institutsioonide abi, sest tegemist on ju tegelikult ühe tervikpaketiga meil siin Euroopa Liidus, äkki oleks võimalik niimoodi hoopis kokku hoida ja teine küsimus puudutab sünergiat ja koostööd erinevate liikmesriikide vahel, et erinevate institutsioonide vahel, kuidas see on korraldatud. aitäh, härra Manka. üritan vastata mõlemale küsimusele korraga. institutsioonide vaheline koostöö on väga intensiivne tõlketeenuste osas me oleme seda, me oleme seda pikka aega juba üles ehitanud. olen parlamendis olnud kahe tuhande neljandast aastast ja olen kohe algusest peale seda koostöö suurendamist näinud. põhiliselt tehakse koostööd IT-valdkonnas, sest me usume, et ressursside tõhusust on võimalik saavutada ka tehnoloogia nutika kasutamise kaudu nii et äh, me oleme välja töötanud selged ühised IT-standardid, äh, nii et oma pilve, isegi kui see pole tehniliselt pilv, aga me kasutame sellist pilvementaliteeti, et me äh, salvestame kõik erinevad tõlkemälud sinna, erinevad süsteemid, nii et kui meil on vaja midagi minevikust, siis me äh, katsume seda sealt pilvest kätte saada ja IT puhul me maksame umbes seitsesada tuhat eurot äh, selle eest, et äh, äh, seda koostööd üleval hoida, samal ajal kokkuhoidu, kokku hoida ja edasi minna, kuid see ei ole veel kõik, me oleme välja töötanud süsteemi, platvormi, mis on siis töökoormuse tasakaalustamise süsteem, see on täpselt see, mida te mõtlesite. et kui mõnes teises institutsioonis on võimekust üle, eriti just mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste all me nägime seda, nii et enne, kui me hakkame väljaspoolt äh, tõlget hankima, me vaatame selles platvormis, kas on mõnel teisel institutsioonil võimalus meid aidata. ja praegu me tõesti kõik töötame palehigis ilmselgelt äh, ka kõik samal ajal, aga meil on platvorm äh, nii-öelda keelekogukondade tasemel, nii et kõik erinevad kogukonnad on kaasatud. aga koostööd tehakse ka inimressursside alal, sünergiat kasutame ka seal ära, eriti kui me koostame tulevikuplaane, et milliseid profiile on meil vaja Äh, kuidas äh, elukutse kui selline edasi areneb, milliseid teenuseid äh, mitmekeelsuse valdkonnas pakkuda ja ka tegelikult me värbame koos inimesi. EPSO konkursid toimuvad ka kõik koostöös, aitäh! Thank you, Mr Mavritš um.... suur tänu, härra Mavritš. sellega oleme ammendanud selle osa ja nüüd viimane peadirektoraat, aga mitte vähem tähtsam, DJ Link ja Agnieszka Valter-Tropp, palun. Very much, we are indeed here a team and I am happy to be uh, to have the possibility to um, exchange. suur tänu, mul on väga hea meel, et me saame teiega mõtteid vahetada tänase kuulamise viimaste kõnelejatena. minu jaoks on see suurepärane võimalus, ainulaadne võimalus, nii nagu ka minu kolleegide jaoks tutvustada oma eelarvetaotlusi kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. see on oluline ka seoses meie teenustega ja meie tööga. logistika ning äh, konverentsi tõlke peadirektoraat vastutab keelelise, logistilise ning tehnilise toetuse eest seoses koosolekute ning konverentsidega. meie peadirektoraati ümber struktureeriti, meil on uus nimi ja kõike seda juhatuse otsuse tagajärjel detsembrist kaks tuhat seitseteist ning see on üks osa konverentside haldustegevuse uuendamisest juhatus andis sekretär, peasekretäri kaudu meile volitused töötada välja kõikehõlmava konverentside ning teenuste pakkumise raamistik Euroopa Parlamendis. lähtusime headest tavadest juba olemasolevatest teenustest, mida me pakum-, pakkusime varem tõime juurde logistilised teenused, äh, koosolekute toetuse, nüüd kuuluvad meie perre ka saaliteenindajad, meie perre kuuluvad äh, konverentsitehnikud ja kogu tehniline toetus koosolekute jaoks. aga oluline on ka loomulikult konverentsi tõlge ning tõlgid, kes on esindatud töötajatena ka sellel koosolekul praegu ma ei hakka nüüd üksikasjalikumalt rääkima kogu eelarvest. härra Kleti juba näitas teile, et me ei ole võib-olla kõige väiksem eh, eelarve, kõige väiksema eelarve mõjuga peadirektoraat, aga ka kuskil keskel eh, me pakume ka mitmekeelsusele toetust, millest räägiksin hiljem täpsemalt kuid äh, veelgi põhjalikumalt tahaksin rääkida konverentside korraldusest, sellepärast et see on meie jaoks uus töövaldkond, suhteliselt uus töövaldkond, see on olnud uus huvitav projekt ning selle jaoks on vaja täiendavat eelarvetoetust. aga seda öelnud tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et konverentside halduse äh, vallas tehtud töö on meile näidanud, et me tahaksime kokku hoida, loomulikult eesmärgiks on kokku hoid mastaabisääst, parem tugi erinevatele teenustele, teenistustele, kes tegelevad koosolekute ning ürituste korraldamisega parlamendis. kõik need erinevad üksused on killustunud parlamendis ning meie eesmärgiks on olla ühtseks kontaktpunktiks kõikidele ürituste korraldajatele ning pakkuda kõike hõlmavat tehnilist toetust, aidata koosolekute korraldajaid, muuhulgas ka komisjonide koosolekute korraldajaid. oleme oma teenuse pakkumisega juba algust teinud, pakume fraktsioonidele seda teenust juba aastaid, kui äh, korraldatakse üritusi väljaspool kolme äh, ametikohta. ning äh, nüüd oleme pakkunud seda teenust kõrgetasemeliseletele konverentsidele, mida on korraldatud kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ja kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, pakume ka parlamentaarsetele kohtumistele, delegatsiooni kohtumistele seda teenust ja nüüd mõtleme, kuidas tulevikus seda laiendada, et seda ka komisjonides ja parlamentidevahelistel kohtumistel komisjonide tasandil rakendada. tahaksime koostöös ka veelgi ambitsioonikamalt tegutseda, pakkuda oma teenuseid ka regioonide komiteele majandus, majandus- ning sotsiaalkomiteele ning äh, ma püüaksin vastata härra Manka tõstatatud teemale õige pea püüame vaadata, millised on uued innovatiivsed vahendid, mida saaksime kasutada. oleme juba töötamas välja projekti, mille eesmärgiks on pakkuda parlamendile osalejate registreerimise töövahendit, Regis on selle nimi, ning olen veendunud, et kõik saavad sellest kasu mitte ainult erinevate koosolekute korraldajad, olgu need siis parlamendi liikmed või erinevad üksused parlamendis, vaid ka erinevad teenistused. teeme koostööd SAFE peadirektoraadiga, et omalt pooltki kaasa aidata turvalisuse paranemisele meie kojas. ja ma ütlen, et me püüame tulevikus oma tegevusvaldkonda veelgi laiendada. kui me hakkame tegema koostööd regioonide komitee, majandus-sotsiaalkomiteega, siis see on juba üks võimalus tulevikus edasi arendada. uurime veel võimalusi pakkuda innovatiivseid konverentsi tugiteenuseid ning loodan, et osalejate rakendus on üks võimalus, mida saame edasi arendada, mitte ainult aidates neil ennast registreerida, vaid me pakume neile siis ka teenust, mis juhatab nad õigesse kohta kojas, pakub neile dokumente ja muid tugiteenuseid. me saame kokku hoida kahel moel sellise projekti kaudu, me ühendame erinevaid teenistusi ning äh, vabastame ressursse teistes peadirektoraatides ja siis oleme teistelt peadirektoraatidelt mõningaid ülesandeid ka üle võtnud. meie peadirektoraat vastutab nüüd äh, näiteks liikmete näitustega seotud äh, teenuste eest ning esplanaadi tegevuste logistika kuulub ka nüüd meie töövaldkonda. kõik, mis koosolekuruumides aset leiab ja mis vajab tugiteenuseid, on meie arvates meie tööülesanne ning me vaatame, kuidas seda saab paremini teha, kuidas kogu töömenetlust veelgi sujuvamaks muuta ning kuidas ühtsest kontaktpunktist lähtuvalt see teenust pakkuda ning kasutada olemasolevaid tehnoloogilisi võimalusi. aastaid oleme tegelenud ka koosolekuruumide renoveerimisega see protsess käib kogu aeg, peaaegu sada koosolekuruumi Brüsselis ning Strasbourgis on äh, renoveeritud, samuti kõik, mis puudutab äh, tõlki, tõlkekabiine, äh, heli, isolatsiooni ja nii edasi ja nii edasi, teeme koostööd Inlo, ITEC-i ning teiste peadirektoraatidega, et meil oleks kõikehõlmav lähenemine, äh, näiteks äh, ekraanid, mida saab kasutada nii ettekanneteks kui videokonverentsideks kui ka veel teisteks otstarveteks koosoleku ajal. töötame välja tehnoloogiliselt välja, tehnoloogiliselt arenenud tööriisti, mis äh, on digitaalseks suunanäitajaks äh, siin parlamendis. Äh, me liigume konverentside ning ürituste toetusel to,, toetamisel üha rohkem digitaliseerimise suunas. kogu selles valdkonnas on vaja täiendavaid investeeringuid ning äh, seetõttu meie eelarve on siin kolmel real. ja kolmel real oleme siis soovinud eelarve suurendamist kokku üle üheteistkümne miljoni euro mis suunatakse siis just nimelt sellesse valdkonda. veel üks valdkond, millest tahtsin rääkida ja juba mainisin seda teemat, nimelt konverentsi tõlge. nagu ma juba olen öelnud, me lähtume sellest, et meie teenused peavad olema tipptasemel ja tipptase tähendab ka seda, et me peame muutuva ajaga sammu käima ning võtma arvesse institutsiooni vajaduste muutumist. see oli meie töötingimuste, tõlkide töötingimuste muutmise äh, eesmärk ja eelmisel aastal jõuti lõpuks pärast nelja ja poole aastasi läbirääkimisi selle menetlusega lõpule. nüüd on meil raamistik, mis võimaldab meil pakkuda rohkem koosoleku aega mitmekeelseteks koosolekuteks Euroopa Parlamendis nüüd saame pakkuda Euroopa Parlamendile, komisjonidele ja teistele kogudele rohkem koosoleku aega ilma täiendavate kuludeta äh, seoses uute töötingimustega ja siis äh, üle viiekümne protsendi koosolekutest parlamendis on lühemad kui kaks tundi, on üks muutus, on viisteist aastat tagasi suurem osa koosolekuid äh, olid kolme ja poole tunnised. nüüd on siis väikesed koosolekud erinevatel ajahetkedel päeval, neid koosolekuid me saame siis tänu uutele töötingimustele katta ilma uusi tõlke värbamata, tänu siis sellele kokkuleppele, mis saavutati kõikide osapoolte poolt, ka tõlkijate esindajad võtsid arvesse äh, neid tingimusi ning meie võtsime arvesse töö ning eraelu tasakaalu äh, vajadust selle uue raamistikuga seoses. aga nagu öeldud, me saame rohkem koosolekuid teenindada ka kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal oli meil kolm korda rohkem koosolekuid kui eelmisel aastal. komisjonid kasutavad rohkem seda võimalust ning me saame rohkem pakkuda seda võimalust. oleme hinnanud siis ka rida üks neli null viis ning välistõlkide kasutamise võimaluse vajadust. meie pakume nii-öelda segamudelist lähtuvat tõlketeenistust, need tõlgid, kes tõlgivad teie tänast koosolekut, on parlamendi ametlikud, aga kohal on ka vabakutselised tõlgid, kes tulevad lepinguga siia tööle, nad töötavad kõik ühes meeskonnas ning pakuvad sama kvaliteet, kvaliteetset teenust. aga oleme hinnanud, mida need uued töötingimused tahavad, millised on endaga kaasa toovad, mis on nende järeldused, uute töötingimuste täielikku mõju me ei saa veel hinnata. esimene mõjuhinnang siiski on, et me saame pakkuda rohkem teenuseid, aga oleme ka hinnanud, et võib-olla meil on vaja vähem ressursse, kolm koma kuus protsenti võrreldes kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastaga mis on meie jaoks võrdlusaluseks. kahe tuhande üheksateistkümnes aasta samamoodi nagu tõlketeenuse, kirjaliku tõlke peadirektoraadil on aasta, kus ähm, meie teenuseid kasutatakse vähem ning äh, kus ähm, me pakume vähem teenust ja kulutame vähem. teeme koostööd ka teiste tõlketeenistustega, teiste institutsioonide tõlketeenustega mastaabisäästu nimel samuti akrediteerimise, värbamise küsimuses vabakutselistega seoses, seda on tehtud juba varem ja vastates härra Manka küsimusele, meie pakume teenust ka teistele institutsioonidele, sealhulgas ka nõuandvad komiteed. teeme tööd ombudsmanile, kontrollikojale ning uute tõlkide töötingimuste puhul on meie koostöö majandus- ning sotsiaalkomiteega kasvanud, nemad esitavad rohkem tellimusi meile ning äh, me näeme võimalust sealt koostööd veel parandada ning äh, mastaabisäästu saavutada. ning mis puudutab konverentsi tugiteenuseid, äh, siis jah, koostöö võiks olla suurem, meie koosolekuruumid on üksteise lähedal, juba pakume äh, meie nõuandvatele komiteedele reserveerimise töövahendite, IT-töövahendite, nii et nad saavad vaadata seda vahendit, kui nad esitavad taotluse kasutada seda ning võime tee veelgi rohkem koostööd teha. mis puudutab investeeringuid, siis äh, ruumide renoveerimisega seoses äh, oleme varem teinud koostööd, kui meil on vaja veel suuremaid vajadusi renoveerimiseks ning tehniliseks varustamiseks, siis sellest, selles osas oleks kindlasti kasu Euroopa Liidu eelarvele. praegu aga on eelarved eraldi, nii et äh, siin on vaja komiteede ning parlamendi vahelist äh, lepingut äh, veel laiemalt rakendada. ma arvan, et see leping kehtib kahe tuhande neljateistkümnendast aastast vabandust, et äh, ma kulutasin pisut rohkem teie aega kui ette nähtud, äh, kuid ähm, praegu minu poolt kõik, olen valmis vastama küsimustele. suur tänu, proua Valter Trapp. härra Manka, palun. Teil oli alguses üks küsimus, ma arvan. link peadirektoraadile. küsimus, mis puudutas äh, hääletuste selgituste kulusid, kui ma õigesti aru sain. kas tahate selle küsimuse veel tõstatada? Pýtal som sa na túto otázku, ale e, tá otázka je aj troška politická. see küsimus tegelikult on üsna poliitiline teema, kui nii võib öelda. meil on vaja teada, et kui palju maksab selline teenus praegu, me ei tea, palju see maksab praegu, meil ei ole võib-olla õiget vastust praegu variraportöörid on kokku leppinud, et hääletuste selgitused äh, on äh, midagi, äh, mis neile tuleks lõpp teha, see on ainult enese promomine ning endale reklaami võiks teha muud moodi, me püüame leida moodust, kuidas sellele järk-järgult lõpp teha, aga me peame kõigepealt teadma, kui palju see maksma läheb. kas te oskate mulle praegu öelda, kui palju tõlkekulud hääletuste selgituste tõlkimiseks maksma lähevad? võib-olla võime selle küsimuse esitada ka äh, finantsküsimuste peadirektoraadile, et oleks tore teada, kui palju see maksma läheb. Monsieur le Président, malheureusement pas la minute, mais... Euh, me jah, me püüame äh, umbropsu äh, vastata, mitte küll nii täpselt Äh, püüdes välja arvutada, mis kuulub siis hääletuste selgituse alla äh, täiskogul, mis kuulutab teiste teemade alla ning olen veendunud, et meil on äh, mõned ühikukulud paigas, näiteks koosolekusaal, tõlgid, saadikute arv, siis saab kindlasti välja töötada oma valemi ning pakkuda mingisuguse arvu välja I guess we, um, we, we, we have to, we have to be satisfied with that for the moment. ma arvan, et selle vastusega peame praegusel hetkel vist leppima. kas on veel küsimusi link peadirektoraadile? ei. kuna meil on veel paar minutit aega, siis kasutaksin võimalust ning äh, tooksin, äh, kordaksin uuesti härra Manka esialgset küsimust. horisontaalne küsimus, mis oli tegelikult mõeldud teile kõigile. küsimus, mis äh, puudutas äh, peadirektoraatide vahelist koostööd. kas oleks võimalik vähemalt natukene valgustada seda teemat? ükskõik, kes teie hulgast, kui, kui soovite võimalust kasutada, palun. And, and with the other institutions Äh, ja koostöö teiste institutsioonidega samuti on teema, mis meile huvi pakub, ütles äh, raportöör. Anyone? Madame Linnus. proua Linnus. härra esimees, koostöö institutsioonide vahel Teie komisjon on juba aastaid toonitanud, kui oluline on institutsioonide vaheline koostöö. selle eesmärk on teadagi kasutada ressursse optimaalselt, võimalikult väheste kuludega Euroopa Liidu eelarvest, nii et äh, rubriik viis institutsioonides erinevate segevuste valdkondade puhul on loomulikult institutsioonide vahel üsna tihe koostöö. mõnikord on see koostöö struktureeritud, kui nii võib öelda, sellepärast et kasutame äh, teenistusi, mis on mõeldud erinevate juhtumite puhul, näiteks äh, äh, EPSO teenused, siis pensionite küsimuses, pensionite väljamaksmise küsimuses ähm, ning ähm, koostöö näiteks äh, erinevate institutsioonide haldusaparaatide vahel, ähm, äh, näiteks äh, Safe peadirektoraadi, ITEC-i, Inlo peadirektoraadi tasandil toimub oma koostööpartneritega erinevates institutsioonides koostöö ning ma ütleksin, et see koostöö ammutab inspiratsiooni äh, ka avalike hangete võimalustest. me tahame parimaid, parima hinna, parimat hinnapakkumist. nii et, aga mõnikord juhtub nii, et me oleme liiga suured, eh, liiga suured, et me saaksime seda hallata, nii et muidu võib tekkida monopoli ja olukord, sellepärast et kui hange on nii suur, siis võib tekkida võim-, olukord, kus ainult üks pakkuja on võimaline, on võimeline sellele hankele oma pakkumist esitama ja siis ei ole mitte mingisugust konkurentsi. aga loomulikult me võtame koostöövõimalust arvesse, ükskõik mida me ka ei teeks iga tegevuse puhul. ja mul on üks palve ka et ähm, institutsioonide vahelise koostöö soov peaks alati käsikäes käima bürokraatia vältimisega, ehk siis äh, arvete, korduvarvete esindamine, et me peame siis esitama arvekoopiaid igal pool, kui kulukohustused on ühes või teises institutsioonis, Äh, koostöö on väga tore, kuid äh, oleks parem, kui see koostöö oleks vähem bürokraatne, bürokraatlik. aitäh teile! härra Manka, meil on veel kolm minutit, äh, kolm ja pool tõlkega ja teil on võimalus nüüd otsad kokku võtta, võib-olla soovite siis oma järeldused ning küsimuse kokkuvõte ja küsimusele vastust täna ei tule. palun, teil on kolm minutit. suur tänu kõikidele peadirektoritele tehtud töö eest. suur tänu tänaste ettekannete eest, äärmiselt huvitavad olid need ettekanded. mina oma raportis ähm, mainin kindlasti institutsioonide vahelist koostööd. küsisin härra Vellelt ähm, peasekretärilt juhatuse koosolekul selle kohta ning temagi möönis, et see, seda koostööd annaks tõesti parandada. Teie mainisite, härra, et äh, kärpida võiks bürokraatiat ja nii-öelda topeltarveid. selles valdkonnas on tõesti võimalik midagi ära teha ning mainin seda oma raportis. mäletan ise, et kümme aastat tagasi võisime miljoneid kokku hoida, miljoneid eurosid institutsioonide vahelise koostöö kaudu. ja ka parandamine on protsess, mis kestab, nii et kontrollime, parandame kogu aeg. selleks on mul vaja kõiki, meil on vaja kõikide peadirektoraatide koostööd ähm, ning ma loodan, et sellele koostööle me saame loota ning siis ähm, äh, meie ülesanne meil tõenäoliselt ka õnnestub ootan pikisilmi edasist koostööd ning olen veendunud, et paran-, et me paraneme ka, meie tegevus paraneb ka tulevikus. me oleme saavutanud nii mõndagi viimaste aastate jooksul, seda sellepärast, et meil on ambitsioonid, meil on soov tõesti asju parandada. aitäh! suur tänu, härra Manka ning äh, omalt poolt sooviksin ka tänada teid kogu südamest, kõiki viite peadirektoraati. suur tänu! selle suure töö eest, mida tähendab esinemine eelarvekomisjonis, suur tänu ka laiemalt selle eest, et toetate meie igapäevast tööd, aitäh! järgmine eelarvekomisjoni koosolek leiab aset neljapäeval, seitsmendal märtsil. sellega on praegune koosolek lõppenud. ja jätkame koordinaatorite koosolekuga suletud uste taga.